well,. Thank you very much. suur tänu. tere hommikust, jätkakem oma arutelusid Mali küsimuses. käsitleme Mali olukorda ning ma tahaksin tutvustada teile Need inimesed hakkavad sagedasti meie komisjoni tulema nii et härra Westcott, kes on Aafrika direktor välisteenistuses, Walter Stevens, kes on kriisiohje ja planeerimise direktoraadi direktor, ka samuti välisteenistusest ja veel ka äh, kontradmiral äh, on. Äh, suur tänu, Juhan, kallid kolleegid suur tänu, et täna siia olete tulnud rääkima sellest aktuaalsest küsimusest. ma ei hakka üle kordama seda, mida me siin juba rääkinud oleme ja ma ei hakka üle kordama, et me tunnetame kõik, et tegemist on kriisiolukorraga, tegemist on teemaga, millest on enne juba korduvalt räägitud seoses sellega, et hoolimata hoiatustest ja ohtudest, mis olid selgelt näha ja ka hoolimata Euroopa Liidus valitsevast konsensusest ning Saheli strateegiast, kõigest sellest hoolimata on meil täna mulje, et meid on tabanud ebameeldiv üllatus ja me rääkisime juba eile Patrick Delusier Euroopa Liidu äh, sõjaväelise osakonna esindaja ning härra Rubikiga äh, sõjalisest aspektist äh, nende operatsioonide puhul, kuid täna tahaksime vaadata kogu seda protsessi üldisemalt. välisministrite nõukogu leiab aset, leidis aset seitsmeteistkümnendal jaanuaril ja võttis vastu kaheksapunktilised järeldused kus on võetud teatud meetmed ja kõige eh, olulisem neist on see EUTM Mali, missioon Malis. Eh, sellest tahaksime ka siin rääkida ning eh, ka rahaline küsimus on oluline. Aafrika jõudude rahastamine ning oluline on ka poliitiline protsess, sest me teame, et praeguses kriisiolukorras on kõige olulisem prioriteet äh, sõjalised operatsioonid, kuid kui seda ei toeta poliitilised protsessid, siis ei ole sellel mingisugust mõtet. ja loomulikult on meil siin palju instrumente, meetmeid, mida kasutada selles kriisis, ma ei hakka üle kordama, et äh, on kahetsusväärne, et neid meetmeid ei kasutatud piisavalt varakult, et kriisi ennetada. kuid ma olen selle teema suhtes tavaliselt üsna kriitiline. täna on meie eesmärgiks vaadata tulevikku, mitte hakata ajalugu üle kordama. Äh, olukord on selline, nagu ta on, me peame nüüd vaatama, kuidas Euroopa Liit saab ennast kokku võtta, et äh, tasa teha, kui mitte need läbikukkumised, siis äh, teatud hiljaks jäämine selles teemas. Need on siis need teemad, mida tahaksin teiega koos täna käsitleda, annan sõna Nicolas Westcottile, Aafrika äh, peadirektorile. aitäh. Uh, jätan enamuse aega küsimuste ja vastuste voorule ja ma eeldan, et te olete juba kogu selle looga kursis ning Euroopa Liidu reaktsiooni alused seoses nende sündmustega, mis sellega algusest saadik on toimunud. Need põhimõtted on siis sellised, et me peame reageerima nii kiiresti kui võimalik ning Prantsusmaa juba koheselt reageeriski sellele, et peatada mässulist pealetung Bamakole ning meie Euroopa reaktsioon sai siis väljendatud, saab siis väljendatud seitsmeteistkümnendaks veebruariks kutsutud erakorralisele välisasjade nõukogule. ma hakkan teile rääkima sellest, kuidas me välisasjade nõukogu järeldusi ellu viima, missugused saavad olema järgmised sammud selleks, et lahendusi leida sellele kriisile, mis meie ees seisab seoses sündmustega Malis, eriti ja ka äh, saalis, äh, Sahelis üldisemalt. nii et see regionaalne aspekt on ka oluline. meie eesmärk ja Euroopa Liidu välisteenistuse eesmärk on põhimõtteliselt kaitsta strateegilisi ja julgeolekuhuve, mis on Euroopa Liidul enesel ning mis on ohtu seatud Saheli piirkonna ebastabiilse olukorraga ning teiseks toetada Mali rahvast selleks, et nad kõik kogu Mali riigi territooriumil saaksid elada vabalt, saaksid valida ise, missugust valitsust nad soovivad ning et saaksid elada rahus ja jõukuses viia ellu oma arengueesmärke ja püüdlusi vabadusele, mis on kätketud ka nende põhiseadusse ning mida paljud neist praegu ei saa kasutada. võttes arvesse neid kahte aspekti, siis need ongi need põhimõtted, millest Euroopa Liit lähtub nagu teate, me kasutame eh, Aafrika varasematest kriisidest saadud õppetunde ning katsume lahendust leida üleüldisemas plaanis. julgeolekuküsimus on muidugi kõige tähtsam, sõjaline aktsioon, operatsioon, mis on toimas, toimumas selleks, et taastada tegelik kontroll Mali territooriumi üle ja meie panusest räägin äh, pisut ka, aga mu kolleegid Walter Stevens ja teised äh, lisavad sellele kindlasti. teiseks, võrdselt tähtis on poliitiline eesmärk, et leida poliitiline lahendus olukorrale. on oluline, et me toet-, aitaksime Mali rahval üles ehitada tugevamat demokraatiat, nõnda et nad, et see demokraatia suudab ka iseennast kaitsta ning et kõik selle maa erilised, eraldi, eraldiseisvad grupid saaksid selles osaleda. olukord Malist ei juht-, Malis ei juhtunud lihtsalt niisama ootamatult terves Saheli piirkonnas on olnud raskusi. näiteks kuidas, probleeme sellega, kuidas äh, kaasata erinevaid etnilisi rühmitusi, tuareege, on olnud äh, ta iseseisvumisest saadik mitmesuguseid keerulisi olukordi. praegune aga on kõige äh, hullem, mõjutab ka kogu ülejäänud maailma, kuid see annab meile ka võimaluse äh, katsuda luua sellised poliitilised struktuurid, mis on tugevamad ja tagavad Saheli piirkonnas kestlikuma stabiilsuse. ning kolmas element, kõik see saab toimuda ainult siis, kui on mingisugused äh, arenguvõimalused üldse ette näha võimalik, me ei hakka toetama äh, me peame hakkama äh, abistama inimesi, kes on oma kodudest välja aetud, aga samas see peab olema ka eesmärk, mis tagab pikaajalisema stabiilsuse. kõigepealt nüüd julgeolekust. teeme kiirendatud samme selleks, et anda toetust Prantsuse jõududele ja ka Mali jõududele, mis praegu juba tegutsevad, kõigepealt läbi eh, Euroopa Liidu väljaõppemissiooni, mille kohta Walter Stevens täpsemalt räägib, ja teiseks toetame ka Aafrika riikide sõjalist operatsiooni Malis. Euroopa Liit on lubanud anda finantstoetust äh, sellele Aafrika operatsioonile ja volinik Peebalgs on pannud kõrvale juba viiskümmend miljonit eurot selle jaoks. Euroopa Liit, kas Euroopa Liit võtab osa doonorite konverentsist kahekümne üheksandal jaanuaril Aafrika Liidus äh, Addis Abebas, jah, mina lähen sinna ja teised esindajad ka ning siis me saame arutama täpsemalt seda, kuidas meie panus sobib kokku ülejäänud rahvusvaheliste doonorriikide panustega Ameerika Ühendriikide ja teiste riikidega ning ka Aafrika Liidu liikmesriikidel jõupingutustega, nii nendega, kes kuuluvad ECOWAS-i ja ka nendega, kes ei kuulu sellesse. selleks, et taastada julgeolek Malis ja ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide toetused, täpsemad andmed äh, äh, jäävad ka ära rääkida minu kolleegidel siit. siis poliitilisest plaanist. välisasjade nõukogul seitsmeteistkümnendal jaanuaril oli meil ka briifing Mali välisministri poolt ja nendes aruteludes sai, tegime päris selgeks temale selle, et Euroopa Liidu toetuse tingimuseks on see, et Malist saab Mali taastab demokraatia ja põhiseaduslikult demokraatia. sellepärast on meie jaoks väga oluline, et on ka selline edenemiskava töötatud välja mille alusel me saame siis toetust anda Mali vägedele väljaõppemissiooni jooksul ning ka kuidas me saame aidata toetada nendel demokraatiat taastada. seda edenemiskava arutatakse, selle peab ministrite nõukogu vastu võtma järg, selle aast-, selle nädala jooksul see ja me loodame, et järgmise kahe nädala jooksul on see olemas see ei pruugi olla niisugune üleüldine kõikehõlmav edene-, edenemiskava, aga mõte on selles, et vähemasti kõik poliitilised jõud saavad koondatud riigis selleks, et aidata mingisugune demokraatlik valitsus äh, uuesti paika panna selle edenemiskava alusel. hiljem toimub veel Mali kriisi toetuse ja jätkutegevuse rühm Eh, see toimub Brüsselis, võõrustajaks on siin Euroopa Liit, see on viiendal veebruaril ning me kasutame seda võimalust selleks, et arutada Mali valitsuse esindajatega, kuidas me saame toetada selle edenemiskava ellurakendamist, mis on väga oluline öö, eh, riigi poliitilise tuleviku jaoks. peab olema siis paigas selline kava ja me saame aidata seda ellu viia. siis nüüd see arenguteema kolmas aspekt. Mali riik on elanud üle väga raske aasta, riigi institutsioonid äh, on hakanud juba ka koost lagunema ning väga oluline on see, et ühes selle edenemiskavaga äh, on võimalik ka tagada see, et kõik need asutused ikka edasi toimivad, koolid peavad tööle saama, e, asutused peavad e, and-, osutama teenuseid oma kodanikele, teatud programmid peavad jätkuma selleks, et e, oleks tagatud ka toiduga kindlustatus ning me kavatseme saata ka ühe teenus, teenistuste vahelise missiooni äh, Äh, lähiajal Bamakosse, et teha vajaduste hindamine, rääkida Mali valitsustega, valitsusega selle kohta, mis on kõige rohkem tarvis. Äh, enamus meie abi abist on praegu peatatud äh, riigipöördest saadik ning nüüd me oleme valmis osa sellest taas alustama aga see kõik peab toimuma selles poliitilise protsessi raamistikus, mida ma juba nimetasin, nii et esimene samm on see, et teha kindlaks, mida me kõik, mida neil on kõige rohkem tarvis, et me saaksime kõige kasulikumat abi anda sellele uue peaministri Sessoko äh, mm, valitsuse, ajutise valitsuse äh, Äh, abil, nii et need olid need äh, kõige lähemad sammud, mida on tarvis võtta. tegemist on kollektiivse jõupingutusega välisteenistuses. Äh, teeme koostööd teiste Aafrika riikidega, teeme oma sõjalise poolega koostööd, teeme Euroopa Komisjoniga ja Defco, ECO ja teiste peadirektoraatidega koostööd. suur tänu. aitäh, palun saadik Stevens suur tänu. lubage mul mm, kuue punktiga siin esineda, mis puudutab meie väljaõpet Mali sõjaväele esimene punkt on äh, lühike, kõigepealt äh, meie missioon Malis on osa laiemast lähenemisest, mida mu kolleeg just kirjeldas, kus on erinevad osad, arengu osa, humanitaarabi osa, sõjaline osa. ja me oleme seda missiooni juba mõnda aega planeerinud ning hiljutine areng on äh, seda olukorda muutnud, kuid meie missioon ja selle eesmärgid on endiselt samad. Mali sõjavägi vajab väljaõpet, restruktureerimist ja ma ütleksin isegi, et nüüd on neil vaja seda rohkem kui kunagi varem. kuid nüüd vaatame mõnda äh, spetsiifilisemat äh, punkti nagu väljaõppe korraldamist. meil oli plaan välja õpetada neli Ähm, lahingurühma ja vaadata ka käsuliini korraldust. me peame vaatama, kuidas see väljaõpe korraldatakse, siis vaatama, mis sorti väljaõpet me neile anname, võib-olla on nüüd vaja seda ümber korraldada, teades, et osad sõdurid peavad minema lahingusse, samuti peame vaatama, kus see toimub me viisime, kavatsesime selle läbi viia Segus, mis on kakssada viiskümmend kilomeetrit äh, Bamakost Kirdes, kuid kuivõrd seda kasutatakse nüüd äh, Prantsusmaa ja teiste jõudude baasina, siis me peame vaatama, kus me saame oma väljaõppe läbi viia. samuti peame vaatama ka käsuliini äh, kõigi kindraleid ja nooremohvitsere, kuidas see kõik üles ehitatud saab. me peame selle kõik viima missiooniplaani sisse, mis on koostamisel hetkel, kuid meie eesmärk on sama, Mali sõjavägi välja õpetada ja restruktureerida ning teha sellest tõhus sõjavägi, mis on demokraatlike jõudude kontrolli all nagu ma ütlesin, oleme ettevalmistustöid kiirendanud, see tähendab, et välisasjade nõukogu, mis leidis aset eelmisel neljapäeval, kehtestas selle missiooni, määras eh, selle juhi Quatri ja meil on siin ka nüüd meeskond valmis väljasaatmiseks ning missiooniplaani ettevalmistamiseks. operats-, operatsioonide loomus on nüüd läinud poliitilisest kaugemale ja äh, missioonijuht tuleb siia tagasi järgmisel nädalal selgitama seda missiooniplaani. missiooni peaks, missioon peaks algama kaheteistkümnendal veebruaril ning me võime oma väed välja seata juba järgmisel päeval ning äh, operatsiooni juht ütleb mulle, et me saame väljaõpet alustada ka koheselt pärast seda. viiendaks äh, tahaksin rääkida millestki olulisest äh, Mali sõjaväe varustusest. meie õpetame neid välja ja siin on ka oluline mm, varustuse logistika küsimus, siin on vaja suuri jõupingutusi lisaks sellele, mida teeme AFISMA toetuseks siin tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Adissis leiab äh, kahekümne üheksandal oktoobril aset doonorite konverents ja Mali varustuse küsimus peaks siin olema kaasatud, samuti peaksime siin viima läbi koordineerivat rolli ja vaatama Euroopa ning teiste doonorite kahepoolseid suhteid ning kutsuma üles rahvusvahelist üldsust siin osalema loomulikult on meil siin ka järelmeetmete komisjon, mis koguneb viiendal veebruaril siin Brüsselis. see on oluline küsimus, mida tuleb samuti kaaluda afisma toetusele lisaks ning ma tean, et härra admiral tahab siin samuti omalt poolt paar kommentaari lisada. viimases punktis käsitleksin selles piirkonnas toimuvat teist operatsiooni, sest meil on Saheli piirkonnas juba eelnevaid probleeme Nigeris, Malis ja mujal ja te teate, et seal on üks missioon pooleli, mis aitab Niger, Nigeris võita kuritegevuslike rühmituste vastusest nad on seotud terroristide rühmitustega, selle nimi on UCAP Niger ja see aitab siis kohapeal võidelda mm, kuritegelike rühmituste vastu. samuti on sellel regionaalne element olemas ning Bamakos on sellel ka sideohvitser ning meie plaan on tugevdada seda sideelementi Bamakos, et aidata võidelda kuritegelike ning terroristlike rühmituste vastu. pikemas perspektiivis tahaksime kaaluda, kas meil ei oleks võimalik Nigeri missiooni pikendada ning laiendada Malisse. Mali ametivõimud ei olnud sellega enne nõus, kuid nüüd peame seda uuesti kaaluma see ähm, peaks laienema ka Mauritaaniasse, kuid siin on meil vaja liikmesriikide nõusolekut. ma tean, et lahingurühmade kohta on siin küsimusi äh, ja ma olen valmis kõikidele teie küsimustele vastama, aitäh. aitäh, härra saadik. admiral Bruce Williams, te olete Euroopa Liidu äh, sõjaliste jõudude äh, juht, palun teile nüüd sõna. Merci, Chairman. Um, a few words, if I might. suur aitäh, lugupeetud esimees ja ma tahaksin lisada paar sõna sellele, mis kolleegid ütlesid. see tuleks leida Aafrika poolne lahendus Aafrika probleemile, tähendab seda, et on vaja lisada kogu füüsiline logistika selleks, et lahendus toimiks ning et äh, oleks võimalik äh, mandaati kasutada. Äh, siin räägiti clearing house'i loomist ja see võiks olla siis katalüsaatoriks igasuguste esile kerkivate kriiside probleemiks äh, aga ka äh, tagajärjeks on see, et kerkivad esile võimalikud doonorid. Äh, ja me näeme, mida soovitakse anda ja millised on vajalikud vajadused. nagu ma ütlesin, tegemist on katalüsaatoriga, mis võimaldab siis koordineerida ja kokku tuua, prioriteete paika panna ja välja selgitada, millised on siis äh, prioriteedid ja mille läbi on võimalik äh, võim-, äh, saavutada vajalik tase Malis seadmete osas. see loodi koheselt pärast eelmise nädala nõukogu. põhineb päris selgel süsteemil, kus koordineerimine on Euroopa Liidu äh, sõjaväeorganite käes Brüsselis ning ülejäänu on siis äh, koha peal ECOWAS-i äh, peakorteriga kooskõlastatakse tegevust ning äh, eelmise aasta keskpaigast peale tööd koordineeritakse. ja teine teiseks siis Bamakos esmaspäeval järgmisel nädalal avatakse uus äh, peakorter. meie eesmärgiks on julgustada liikmesriike kasutama seda vahendit, partnereid kasutama seda vahendit ja koordineerima oma tegevust, oma reageeringuid. ning äh, ECOWAS-i ja teiste Eh, puhul me tahame ka näha, millised on eh, logistilised eh, vajadused, milline on nende logistiline toetus. meie ülesandeks on siis sponsorid viia abisaajatega kontakti. FISMA puhul näeme, et tegemist on eelkõige sellega, et me tahame võimalikult head ähm, abi pakkuda. Clearing House on siis selline vahendaja, täidab vahendaja rolli, aga nagu ma ütlesin, tegemist on pikema protsessiga. sellega tehti as-, algust eelmisel aastal ning eesmärgiks oli see, et lihtsustada ECOWAS-i tegevust FISMA väljaarendamisel Malis ning äh, praeguseks ongi minu poolt äh, selles osas kõik. ja suur aitäh, admiral! ja enne kui annan sõna kolleegidele, ma tahaksin äh, tulla tagasi teatud äh, punktide juurde erakordsel välisasjade nõukogul seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaheksa järelduse punkti puhul võiksime me ütelda, et seitse neist olid sellised, mis põhimõtteliselt olid juba varem äh, äh, kokku lepitud. ja ütleme, eksime niimoodi, et nõukogu tegelikult siin nagu kiireloomuliselt need äh, välja käis, aga samas mainiti ka seda, et nimetatakse eriesindaja Saeli jaoks muidugi ei ole ilmtingimata nõus, et see on nüüd vajalik otsus või õige otsus, aga see on teine arutelu juba aga nimed juba käivad ringi ja vaadatakse, kas keegi on valmis sinna minema ja kindlasti on huvitav näha, kuidas see isik härra Proodiga peaks koostööd tegema, kes on äh, mitte siis Euroopa Liidu, vaid eh, ÜRO äh, poolne esindaja neis küsimustes. sellepärast, et nad tegeleksid siis sama küsimusega, aga nende profiilid on päris huvipakkuvad aga samas äh, te võtsite sõna ja jätsite võimaluse ka küsimusi esitada ja küsimus, mis mind huvitab, on lahingurühmad, battle group, äh, üha uuesti ja uuesti nagu prantsuse keeles over ja over again äh, öeldakse. tegemist on täiesti vaimustava väljamõeldisega, mis esialgu on Euroopa Liidu operatsioonide puhul virtuaalne aga äh, praeguseks äh, siis osaleb Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Weimari kolmnurk nii-öelda selles lahingurühmas. ja see puudutab äh, julgekaitsepoliitikat ning neid valitsusi, kes on valmis Euroopa kaitsepoliitikaga edasi liikuma. aga seda lahingrühma ikkagi ei ole. kas äh, aktiveerimist on nõutud, äh, kui jah, siis miks see lahingurühm ei äh, sekku ning kuidas oleks võimalik selgitada seda, et lõpptulemusena ikkagi me ei kasuta ühte vähestest võimalustest, mis meil kollektiivselt tegelikult meie kasutuses on Euroopa Liidus. nii palju minu poolt ja ma nüüd annaksin sõna härra Kallerile. jah, suur aitäh lugupeetud esimees ning suur aitäh nende esimeste sõnavõttude eest. see Euroopa strateegia puudutab erinevaid tegevusvaldkondi, sellest me oleme juba rääkinud täna. aga ma tahaksin küsida miks oldi niivõrd üllat-, pettunud äh, seetõttu, mis juhtus. nägime, mis Liibüas toimus, me teame, et need jõud, mis äh, kerkisid esile Liibüas pärast Gaddafi režiimi langust, oma asukohta piirkonnas muutsid ja nad äh, liikusid ka Mali põhjapiirkonda. eile ma rääkisin sellest ja kordaksin täna veel üle, et viieteistkümnendal oktoobril eelmisel aastal et tehti lõpp Euroopa Liidu koolitusmissioonile ja siis me rääkisime kiirendatud äh, programmeerimisest äh, edasise jaoks. mis aga kolme kuu jooksul nüüd tehtud on? mida me oleme unustanud teha pigem? sellepärast, et äh, juba toona ma kartsin, et lõpptulemusena et džihadistid tunnevad rõõmu selle üle, et missiooniga lõpetatakse. ja et lõpptulemusena tegelikult me ei oleks pidanud äh, üllatuma selle üle, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses nad edasi liiguvad, nii ma ei usu, et tegemist oleks olnud tõelise üllatusega. sõjaväelistes küsimustes me teame, et meil on Aafrika väerühmad mis kunagi tegelikult varem ei ole koos äh, võidelnud või mida ei ole koos kasutatud äh, sellel territooriumil. kas me oleme tõesti praegu valmis koolitama neid äh, selleks, et nad saaksid koos tegutseda? ja kas samas paralleelselt me oleme valmis ka Mali enda sõjaväge toetama, sellepärast et muuhulgas seesama Mali sõjavägi kas äh, ta on lojaalne, kas ta toetab äh, võimul olevat, äh, olevaid jõude, kas võib-olla ei soovita riigipööret läbi viia sõjaväejuhtide poolt. ja, ja muidugi meile öeldakse, et tegemist on igati lojaalsete vägedega, aga mis iganes ka ei juhtuks, seda sõjaväge on vaja koolitada ja samuti me peame valmistuma selleks, et nad saaksid tegutseda Prantsuse ning Aafrika vägede kõrval. me peame tähelepanu pöörama sellele, mis tõepoolest kohapeal toimub Need väed mis äh, tegutsevad praegu Prantsuse vägede kõrvalt. kui nad džihadiste vangi võtsid, siis äh, nad soovivad hukkamisi läbi viia ja me peame seetõttu äärmiselt ettevaatlikud olema selles osas, mis koha peal toimub. tegemist on äh, suure hammasrattaga. ja ma arvan, et me peame sellest omad järeldused tegema ja ma arvan, et Prantsusmaa ei peaks üksinda jääma siin, sellepärast et Prantsusmaa on oma vastutust kandmas siin, aga äh, põhimõtteliselt on nende käsutuses ainult mõned lennukid ja head sõnad, nii et ma loodan väga, et meie institutsioonid Euroopa Liidus suudavad ikkagi enda tahet väljendada ja seda mõistvaks tehakse liikmesriikidele ja ma arvan, et on oluline ja kiireloomuline, et me räägiksime sellest küsimusest ja võtaksime selgelt sõna. suur aitäh ja Andrew Duff um,! Gentlemen, following up from uh, M M o Michael Kaaleri küsimuse jätkuna ütleksin nii et mul on samuti jäänud mulje, et me kannatame praegu suure tegemata jätmise tagajärgede all. ma arvan, et lääs ja hõlman siia ka USA, lääs on olnud enesega liiga rahul ega midagi, ega ole midagi teinud seoses selle järjest halvenema olukorraga Saheli piirkonnas. välisteenistus ei suutnud meid hoiatada selle eest, et asjad on nii kiiresti halvenenud võib-olla oli see minu süü, aga mulle jäi niisugune mulje, et üldine arvamus on see, et arv-, üldine arvamus oli see, et islamistid on kõik äh, alla surutud ja võidetud, aga nüüd näen ma sellest esile kerkinud konfliktist Malis ja terroristide rünnakust Alžeerias, et tegelikult asi sugugi nii ei ole. Hillary Clinton ütles eile, missugune see stsenaarium saab olema. ta nimetas, et me peame olema seal kohal suurel väga massiivses ulatuses ja ka pikaajaliselt. ning see kehtib ka Euroopa Liidu kohta. kas teie meelest me valmistume äh, suuremahuliseks ning pikaajaliseks kulukaks tsiviil ja sõjaliseks missiooniks kogu Saheli piirkonnas. ja nüüd veel konkreetsemalt äh, Aafrika äh, sõdurite väljaõppe kohta kuidas hoida ära seda, et värskelt välja õpetatud sõdurid ei äh, lahkuks kohe sellest armeest ning läheks üle džihadistide poolele. meil on sellega ju palju kogemusi ka varasemast ajast, kus väejooksikud lahkusid Afganistani armeest ja Taliban sai sellest selgesti kasu, et nende poole tulid üle värskelt välja õpetatud sõdurid ka koos oma varustusega ning toetan ka härra Donjoni öeldut. ja tahaksin teada, mille jaoks meie neid lahingugruppe teeme, kui neid ei kasutata siin ja praegu ja millised meie lahingurühmadest võiksid saada saadetud Saheli piirkonda. ja kui kiiresti seda oleks võimalik teha selleks, et toetada juba kohal olevaid Prantsuse vägesid, aitäh! jah, aitäh, Andrew! Äh, Francisco Randme liitus meiega ning äh, tema on stabiilsusinstrumendi raportöör Äh, lihtsalt finantsaspektide kohta, kas te ütle-, rääkisite viieteist äh, miljonist eurost, jah? ütlesite viisteist, jah, kui palju? viiskümmend siiski. mitte fifteen, vaid fifty. ja mm, äh, Prantsuse operatsiooni hinnanguline kulu on kolmkümmend esimese kümne päeva jooksul siis äh, jah Francisca, palun. Euh, jah, mul on kaks küsimust, üks neist puudutas stabiilsusinstrumentide, eelmisel sügisel me juba rääkisime sellest. ja toona ma ütlesin, et äh, stabiilsusinstrumentide raames rahastatakse Põhja-Maalis äh, ühte projekti ja see puudutab äh, julgeolekusektorit ning samuti muid projekte rahastatakse eh, Saheli piirkonnas terrorismivastases eh, võitluses. teadsime küll, et probleeme oli ja ma leidsin, et oli päris hea strateegia meil Saheli jaoks. tahaksin lihtsalt küsida, millised on need õppetunnid, mis me neist eh, projektidest oleme saanud, mis põhjas ei toiminud? ma arvan, et ikkagi on oluline vaadata, kellega me koostööd tegime, mis juhtus Ehm, kelle poole need inimesed on, kellega me koostööd tegime, kas meil on endiselt nendega kontakte? ma arvan, et siin tuleks tõesti eh, teatud eh, jätkutöö tagada. teiseks, eh, info käib ringi selle kohta, et rahukonverents toimub siis Pruudi juhtimisel ÜRO raames ning et see peaks abistama poliitilise protsessi läbiviimist, mis peaks kaasama kõiki eh, osapooli põhjast lõunasse piirkondlikul tasandil, samuti ma tahaksin teada, mil määral Euroopa Liit toetab seda mõtet ja mil määral Euroopa Liit seda edasi viib. ja lõpetuseks eh, lahingurühmade kohta, mida täna hommikul juba korduvalt on mainitud Eh, vajalikke helikoptereid ei ole, esimesi alles testitakse Afganistanis ja kõik need, kes eh, teavad, millega on tegemist, siis eh, kas võib-olla Saksamaa lahingurühmad võiksid osaleda, sellepärast et neil on vajalikud helikopterid olemas. nii palju siis minu poolt, aga jah, mulle öeldi, et Saksa helikopteriga on ka probleeme tekkinud, nii et ma räägin sellest, millest ka Bundestagis räägitakse. aitäh! Uh, merci uh,, madame Kilmil. suur aitäh ja proua Kilmilsen, palun. Euh, aitäh ja ma tahaksin äh, tõstatada teatud küsimused, mis rohelistel on tekkinud. kas on mõtet pihta hakata praegu koolitusmissiooniga, võttes arvesse, et enamus sõjaväelastest on äh, operatsioonil juba rindel, teiseks, äh, ja seda juba kolleeg äsja mainis ja see on ähm, sõjaväest äh, lahkumise küsimus, äh, me nägime kas või Somaalias, et koolituse raames koolitatud isikud lõpuks liitusid Shabaa rühmadega ja lisaks sellele äh, ka need üksused, mida koolitasid Ameerika Ühendriigid põhjapiirkonnas Malis, nad ikkagi ei saanud vabandust, kolm üksust liitusid tuareegidega, ülejäänud osalesid kahekümne teisel märtsil sinu riigipöördes. kas siis lõpuks ei teki ohtu, et me koolitame isikuid eh, ja sellega kaasneb katastroof, miks me siis seda üldse teeme ja teiseks? me muidugi ei sea kahtluse alla eh, Prantsuse sekkumise legitiimsust aga kas üldisemalt on äh, põhjendatud see, et me koolitame sõjaväge? olgugi, et praegu ei ole käimas mingisugust demokraatlikku protsessi. kas äh, põhimõtteliselt on äh, põhjendatud see, et me koolitame sõjaväelasi, olgugi et poliitilist protsessi, mille raames tagataks nende sõjaväelaste kontroll, ei ole praegu? ja viimaseks küsimuseks härra Westcottile kas on tõsi, et äh, kakssada kolmkümmend miljonit eurot on eraldatud välisministrite poolt selleks, et kaasa aidata? Äh, kõneleja vabandab ja sõnastab ümber, kas äh, kakssada kolmkümmend miljonit, mis nähti ette arengu jaoks, blokeeriti nüüd pärast riigipööret ning edasi just arenguabi kohta, kas kellele see, need vahendid antakse? valitsusele, mis ei ole legitiimne ja mis on putšistlik. ja lõpetuseks meie kui rohelised, me leiame, et vaesus Malis tuleneb suuresti sellest, et kasutatakse valesti äh, Suur-Iisraeli äh, äh, kaevandusrikkusi, gaasivarusid ning praegu monopol kuulub teatud suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele arevale Nigeris ning äh, see toob kasu eelkõige võib-olla mitte nii vooruslikele poliitikutele. Äh, kuidas on siis jätkusuutliku arenguga, mida me soovime saa eelis läbi viia, kuidas oleks võimalik kõik osapooled kaasata ning äh, kuidas oleks võimalik tagada suurem õiglus äh, rikkuste jagamisel selles piirkonnas. ma tahaksin lihtsalt lisada veel seda, et see, mis puudutab nüüd Prantsusmaad, arenguminister Pascal Confin, keda me tunneme sellepärast, et tegemist oli endise kolleegiga, tema töötab selle kallal, mida teha just nimelt arenguküsimustes äh, Sahelis äh, kriisist väljudes, aga see ei peaks mitte puudutama ainuüksi Prantsusmaad, vaid ka Euroopa Liit peaks omalt poolt kaasa aitama arenguprojekti edasiviimisele, milleks on siis jätkusuutlik arenguprojekt Sahelis. suur aitäh, et vastate neile küsimustele. Merci uh.... suur aitäh, härra Liisek. <coughs> Dziękuję bardzo. suur tänu. mina tahtsin küsida järgmist. me oleme kuulnud väga palju sellest sõjalisest sekkumisest, aga mina tahtsin küsida teilt, spetsialistidelt, poliitilise olukorra kohta Malis. ma tean, et Mali pole riik, kus äh, Äh, nagu Ameerikas või Euroopa Liidus viiakse läbi avaliku arvamuse küsimusi ja nii eda-, küsitlusi ja nii edasi, aga mida arvab Mali rahvas Prantsuse interventsioonist? ja, ja kui palju on rahva toetust Mali valitsusel? kuhu ma sihin siin? mis juhtub siis, kui Prantsuse sõjavägi lahkub, kas siis Mali valitsus kukub kohe kokku? kas rahvas toetab oma valitsust? kas teil on selle kohta mingi seisukoht? suur tänu, härra Landsbergis, palun. <coughs> suur tänu. mina tahaksin teada seda, kui selle kohta, kui Al-Qaeda tegevus muutub tugevamaks Malis, sellepärast et enamasti kipuvad kaardid nende käes olema. ja mida on ette nähtud selleks või kas üldse on midagi ette nähtud selleks, kui Al-Qaeda Aafrikas edasi provotseerib ja ründab ka Prantsusmaad kodus Euroopas ja kas NATO-l oli sellisel juhul, oleks sellisel juhul ka vastavalt artiklile viis kohustus reageerida? kas Prantsusmaa peaks siis pöörduma NATO poole? ja see oleks väga, võib-olla oleks NATO vastastel ka väga huvitav see, kui NATO oleks ka kaasatud Mustas Aafrikas operatsioonidesse. selline kas Prantsusmaa ja Euroopa Liit koos NATO toetusega on selliseks väljakutseks valmis? Enfin, aitäh, palun lõpuks härra Kelam. suur tänu, suur tänu, et teavitasite meid olukorrast. näib, et Euroopa Liidu sekkumine Malis on toimunud reaktsioonina terroristlikule tegevusele, see võib olla küll äh, hilinenud reaktsioon, nagu mu kolleegid on juba siin osutanud, kuid ma arvan, et oluline on vaadelda seda tegevustikku laiemas kontekstis. ja nüüd on järsku selge, et meil on järsku tarvis äh, pikaajalist Euroopa Liidu Saheli strateegiat see piirkond on meile palju lähemal kui Afganistan. nii majanduslikult kui ka strateegiliselt on see palju asjakohasem meile ning me peame olema selleks valmis. ja siin on ka poliitiline aspekt olemas. mida me teeme naaberriikidega nagu Egiptus, kelle president on nimetanud seda interventsiooni agressiooniks või Tuneesia kes on välja pakkunud, et see probleemistik tuleb lahendada Aafrikas ilma kaasamata eurooplasi. ja see interventsioon ju ei lahenda fundamentaalsete terroristide tegevuse aluseid ja põhjusi, mis asuvad Liibüa kaguosas ja mujal näiteks Terna linna ümber, kus terroriste koolitatakse välja, need tulevad Pakistanilt ja, Pakistanist ja mujalt ning saadetakse siis Malisse edasi. meil on tarvis vastust neile küsimustele. ja kolmas probleem seisneb selles, mis puudutab äh, siseolukorda Malis, seda on siin ka juba nimetatud, ja minu arvates nüüd on Euroopa Liidul ka ülesanne tugevdada Mali sisejul-, stabiilsust näib, et kohalik elanikkond on meie abi väga hästi vastu võtnud ning fundamentalistid on selgelt vähemuses, kuid sellegipoolest on meil tarvis palju enam majandus- ja sotsiaaltuge anda ja see ei puuduta ainult raha. aga ikkagi ma arvan, et kogu asja moraal on selles, et kui me oleme nüüd selle operatsiooni alustanud, ei saa me poole tee peal ka seisma jääda. meil on tarvis pikaajalist strateegiat ning küsimus meie lahingugruppidest, see on ka juba tõstatatud ning seda küsimust ma toetan täiel määral. Äh, suur tänu, Charles Tannak, palun. suur tänu, vabandan, et ma varem ei olnud kohal aga mul on siin, äh, pidin olema äh, inimõiguste küsimuses äh, komisjonis ka ja pidin seal rääkima, aga nüüd pidin kihutama siia Maalist rääkima. mul on kiire küsimus. küsimus Westcottile ja ma esitasin selle juba eile ka. minu kogemused raportöörina Aafrika sarvepiirkonnast ja Uganda olukorra osas, kus on ka olnud Euroopa Liidu väljakoolitus, väljaõppemissioon Somaalia jaoks ning seal oli suur probleem, väe, väejooksikud nii et Euroopa Liidu raha tegelikult kasutati sõdurite väljaõpetamiseks sellest, kellest said meie vaenlased ja meie vastu pöördusid. on üks dokumentaalfilm, mis paar nädala, paar päeva tagasi oli BBC-s, mis võeti üles äh, Džablikas Põhja-Maalis ja seal väideti, et suur hulk Äh, nendest äh, ismalisside äh, gruppidest koosnes endistest Mali sõduritest, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et kui me väljaõppemissioon hakkab toimuma, et siis samal viisil ei toimu väejooksik, väejooksmist. et ei ole samu probleeme nagu Ugandas, nii et me koolitame välja neid Mali sõdureid Euroopa Liidu maksumaksja raha eest ja siis nad lähevad teisele poolele üle, kuidas tagada, et see nii ei juhtuks, aitäh äh,? suur tänu, tahaksin enne, kui ma annan sõna külalistele, välja tuua kolm punkti millele teie küsimused panid mind mõtlema. ülejooksmise küsimus on tõesti väga oluline, sest äh, Malis on see Ameerika väljaõppe puhul juba juhtunud ja meenutame seda, mis juhtus Somaalias, sest äh, need äh, kolm rühma, keda Euroopa Liit välja õpetas, esimese puhul toimus tõesti ülejooksmine, kuid mitte šebaabide poolele, vaid tegemist tegemist äh, oli inimestega, kes läksid oma klannidesse. Nad ei äh, hakanud äh, võitlema aga sellisel tasandil, nagu me arvame. ehkki tegemist on tõeliselt olulise küsimusega, mis on ka Mali sõjaväe liialdustega seotud ning mis on seotud raportiga, mille me peame koostama. teine punkt puudutas NATO-t, härra Landsbergis tõstatas vist selle küsimuse kas meil on võimalik kinnitada seda, mida eile siin öeldi, et Mali kestiooni ei tõstatatud NATO-s ja osaliselt ähm, Türgi positsiooni tõttu selle teema kohta ja Türgi soovimatuse tõttu rääkida islamistide rühmadest, kelle vastu Mali sõjavägi võitleb. ja kolmas punkt äh, puudutab äh, poliitilist protsessi, me teame, et on väga oluline, et äh, sõjalise mm, operatsiooni taga oleks ka poliitiline protsess, sisepoliitiline protsess. millised on meie võimalused siin Euroopa Liiduna, kas me räägime MNLA-ga läbi, kes on nüüd äh, teistest islamistidest lahku löönud ja täna hommikul tundub, et äh, täna äh, tundub, toimus ka oluline lahkulöömine hommikul. ma arvan, et me saame siin äh, tõstatada küsimuse, millised eestkõnelejad meil on Euroopa Liidus. ma tean, et liikmesriikidel on ühtede või teiste rühmadega kontakte, kuid Euroopa Liiduna, äh, kes on meie eestkõnelejad selle poliitilise protsessi toetamiseks, aitäh? siin on väga palju küsimusi äh, ja palju vastajaid, nii et võtan sõna saamise küsi-, järjekorras, palun, härra Veskot, aitäh väga esi-, olulisi küsimusi esitatud ja ma teen seda võimalikult hästi, püüan vastata nendele ka grupiviisiliselt, kõigepealt härra Gallerile ja härra Tahvile, kes küsisid meie strateegilise lähenemisviisi kohta ja meie ootuste kohta. see kriis muidugi ei juhtunud lihtsalt niisama. me teadsime, oleme juba tükk aega teadnud sellest, et Sahel on väga habras volatiilne piirkond ja sellepärast me selle strateegia välja töötasimegi sest me nägime, et on pika, tegemist pikaajalise probleemiga, mis vajab pikaajalist lahendust. me oleme ikka veel pühendunud selle strateegia täitmisele ja mitte ainult lahendada seda kiiret, kiiresti seda kriisi. kui me nii ei tee, siis hakkame lihtsalt tammuma paigal. siin on terve hulk erinevaid rühmitusi selles, sellel piir, selles piirkonnas, seal on ökoloogiline surve, kriminaalsed tegevused, juba sajandeid on see kõik nii olnud on salakaubandus, olgu siis relvad, inimkaubandus, äh, uimastid, tubakast, mis iganes. nii et probleem on meile teada. mis juhtus jaanuaris käesoleval aastal? see oli olukorra äh, probleemide äh, ägenemine, kaks asja said selgeks. kõigepealt islami äh, džihadistid olid otsustanud saada nii palju kui võimalik oma kontrolli alla piirkonnast ja nii kiiresti kui võimalik. eelmisel aastal see nõnda ei olnud, nad võtsid põhjaosa küll üle, aga siis tekkis niisugune paus, kui nii võib öelda ja paistab nii, et nad soovisid tegutseda enne seda, kui rahvusvaheline kogu, kogukond oleks valmis saanud selleks või et Mali ise saaks kontrolli taastada põhjaosa üle. teiseks sai selgeks, et Mali sõjavägi ise, kuigi nad ütlesid, et nad suudavad seda, tegelikult ei suutnud peatada terroriste. ning Mali valitsus kutsus rahvusvahelist abi nii Aafrika Liitu appi kui ka Euro-, kui ka ÜRO-d liit-, appi ja ajutine valitsus ja ajutine president, see on ainukene eh, legitiimne valitsus, mis neil on, toimub üleminekuprotsess põhiseaduse alusel, nii et see, nendel oli õigus, täiesti õigus seda üleskutset teha ja prantslased reageerisid. miks me ei ole ise varem tegutsenud? me juba öö, eh, tõime välja need elemendid, mis meie meelest lahenduse jaoks vajalikud on ning töötasime Aafrika partneritega koos selleks, et need elemendid ka paika saaksid. aga mis jaanuarikuus juhtus, oli see, et me pidime hakkama kogu protsessi kiirendama, jõudsime sellise etappi, kus ilma sekkumata oleks olukord väga palju hullemaks läinud ja oli suur risk, et, et äh, äh terroristid oleksid võtnud terve Mali riigi üle nõnda me siis äh, katsume jätkuvalt kiirendada seda kollektiivset lahendust ja loomulikult meie tahame ka, et selle Aafrika probleemi lahendus oleks Aafrikas ja aafriklaste poolt tehtud, aga praegu on Mali rahvas palunud rahvusvahelist abi, Euroopa Liit, Prantsusmaa, teised liikmesriigid on valmis seda andma. ja on ka meie huvides, nii palju ka nende huvides, et lõplik lahendus oleks selline, kus oleks legitiimne aruandekohustuslik demokraatlik valitsus paigas Malis, mis oleks nii tugev, et ta suudaks tagada õigusriigi mm, oma riigi territooriumil. see on see eesmärk, sinna me tahame jõuda. aga sinna jõudmiseks on tarvis terve hulk samme võtta. me peame stabiliseerima olukorda ja see on see, mida Prantsusmaa praegu püüab teha, püüame välja õpetada Mali äh, armeed, mitte ainult neist saaks tõhus äh, äh võitlev äh, võitlusjõud, vaid et nad oleksid ka legitiimne, tegutseksid äh, rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel äh, ja meie abi poliitilise mm, Mm, stabiilsuse saavutamiseks on suunatud sellele, et kaasata kõiki neid erinevaid etnilisi rühmitusi, ka neid, kes seal põhjas on, sest äh, ne-, nemad on veel kõige suuremas ohus. nii et see poliitiline lahendus peab olema kõiki kaasav. sama puudutab ka meie väljaõpet armee osas. me hõlmame sinna ka humanitaarõigust, sellepärast et kui me seda ei tee, siis see lihtsalt ajab asja hullemaks aga ega me ei saa ka võlukepikesega kõike asja korda saata. ja äh, Valter hakkab rääkima sellest, missugused need sammud konkreetsemalt saavad olema. aga Mali äh, sõjaväe väljaõpetamine ja ka AFISMA vägede väljaõpetamine on väga oluline selleks, et meie jõupingutused oleksid tõhusad tõstatati ka väga oluline küsimus äh, sellest, kes juhib Eh, missugune saab olema see käsuliin. see on väga oluline, minul vastust ei ole, Walteril võib-olla on vastus, aga need on ka need küsimused, mida meie tõstatame kahekümne üheksanda jaanuari konverentsil. peab olema selge ja tõhus äh, käsuliin sellepärast et erinevad üksused tulevad eri piirkondadest ja kui nad üheskoos koostööd ei, koostööd ei tee, siis me ka edu ei saavuta. nii et siin on terve rida küsimusi, millele mina vastuseid anda ei saa, me ise otsimegi neile vastuseid, kuid me teame, et vastused peab leidma selleks, et meie operatsioon oleks edukas. järgmine küsimus turvalisuse kohta Põhja-Maalis kahjuks see ei ole füüsiliselt praegu võimalik saavutada seda stabiilsust ja julgeolekust. me tõime välja need raskused ja Mali valitsus ise endise presidendi äh, all olid paika pannud äh, selle, ma ei mäleta, mis selle täpne pealkiri oli, aga dokumendi, mis, mille kohaselt siis oleks tulnud taastada stabiilsus põhjapiirkonnas. aga muidugi see oli kõik liiga vähe, liiga hilja ja sellega ei olnud midagi suurt peale hakata ja see, see konkreetne projekt on praegu siis peatatud ja nüüd me vaatame, kas on võimalik kasutada seda raha niimoodi, et seda, sellest ka koheselt kasu saaks ja me teeme nende stabiilsusprojektide ülevaatust selleks, et anda kiiresti operatiivselt tuge Mali valitsusele. just sellist tuge, mida nad vajavad. ja see saab ka olema üks osa sellest vajaduste hindamise missioonist, mida ma ennist mainisin ja me vaatame seal ainult ka seda, mis, missugused on need kohesed vajadused lisaks kaugematele arenguvajadustele. siis veel järgmised küsimused. ma arvan, et arenguküsimustes saavad vastus, saab, saab ka andav arengukomisjon kõige paremaid vastuseid, aga kui järg-, kui läinud aastal see riigipööre toimus, siis me peatasime kogu abi, mida me andsime otse Mali valitsusele, sellepärast et me ei võinud tagada seda, mis selle rahaga toimub. me jätkasime mõnesid projekte, mis ei läinud läbi valitsuse, vaid läksid otse rahvale, neid me jätkasime. nüüd meil on äh, kümnenda äh, EDF-i programmeerimine käimas, aga selle panime ka praegu seisma, sellepärast et meil ei olnud partnereid seal valitsuse poolt, kellega seda protsessi lõpule viia. ja sellepärast jäi meil äh, üheksakümmend miljonit eelarvet toetust äh, alles, mida me ei äh, kasutanud ja siis veel terve hulk raha, mis oli programmide jaoks ette nähtud, mida me ei saanud ka koheselt kasutada, aga arenguvolinik peaks neid numbreid kinnitama. sellepärast on oluline, et me läheksime tõesti kohale ja vaataksime järele, milleks seda raha on võimalik kasutada, sest Mali rahvas tõesti hädasti vajab abi. kas me saame valitsuse kaudu seda teha, kas me saame aidata seda valitsust äh, legitiimsemaks muuta äh, ja ja ühesõnaga peame kindlaks tegema selle, kus tõhusalt raha kasutada. küsimusi oli õige, aga vastust meil päriselt veel ei ole. enne seda, kui me läheme kohale, näeme ise oma silmadega ja räägime inimestega koha peal, see on prioriteet ja kui me oleme ära käinud, siis kindlasti anname teile ka selle kohta infot. poliitiline olukord, härra Listek nimetas seda. kõik raportid, mis minu kõrvu on ulatunud, näitavad seda, et Mali rahvas on väga tänulik Prantsuse interventsiooni eest, ma olen kindel, et terve hulk ajakirjanikke otsivad midagi, et kedagi prantslasi kritiseerima hakata, aga nad ei ole kedagi koha pealt veel leidnud selleks, et kes niimoodi ütleks. kõik mõistavad, et ilma selleta Prantsuse interventsioonita oleksid mässajad praegu juba Bamakos kohal. Nad on väga hästi rahastatud ning relvastatud, väga otsusekindlad ning täiesti hoolimatud. me oleme seda näinud sellest, kuidas nad põhjapiirkonnas on inimestega ümber käinud. kui sa täpselt nii ei tee, nagu kästakse, siis sa kannatad. küsimust ei olnud kuulda kahjuks. rahastamine pärineb eriallikatest, pisut on järele jäänud nende rahastamine eh, pärineb eriallikatest. ma arvan, et suurem osa tuleb eh, krimin-, kuritegevusest, eh, uimastikaubandusest, aga ka pantvangidel võtmisest ja raha ja sellistest allikatest. aga siin on ka regionaalne aspekt ja sinna juurde kuulub ka võitlus uimastikaubanduse vastu, see on üks lahenduse osa terves selles piirkonnas ning seda me vaatame samuti. keegi küsis ka seda, et mis me teeme teiste riikidega, Saheli strateegia jääb ikka paika ning see on väga oluline, et me toetame Malit, Mauretaaniat, Burkina Fasot, et ära hoida seda nakkuse levikut juba oli ju Alžeeria tragöödia seal äh, gaasi äh, mm, tehases. ja see piirkond on selline, et äh, piirid on seal ju väga kergesti ületatavad, kui aga te olete hästi liikuvad, siis ei ole mingi probleem. Nigeris, Niameis juba toimub ka üks operatsioon, ÜRO operatsioon, et tugevdada neid jõude, meie oleme toetanud rohkem Mauritaania valitsust praegu selleks, et nemadki saaksid adekvaatselt reageerida nendele riskidele, mis kogu piirkonda ähvardavad. ning äh, EQAM-i eesmärgid on päris selged nende tegevusest juba Äh, neil on lääne sihtmärgid, aga samamoodi tahavad nad ka kontrollida kogu piirkonda nii palju kui võimalik ning sellepärast oleme meie tõhusad vaid siis, kui me töötame ECOWASiga koos, Aafrika Liiduga koos ning see on ka meie eesmärk lähiajal toimuvatel kohtumistel. nii et Euroopa Liit moodustab osa äh, kollektiivsest rahvusvahelistest jõupingutustest selleks, et toetada Mali rahvast, aitäh! jah, aitäh, kõigepealt tahaksin vastata NATO küsimusele ja NATO rolli küsimusele Malis. ma ei ole siiski kõige parem vastaja sellele küsimusele, ma arvan, et te peaksite NATO käest seda küsima, mina olen eh, neid arutelusid jälginud nagu teiegi. härra Tänakile vastuseks eh, üks eh, lisamärkus EUTM-i kohta Somaalias, sest siin mainiti ülejooksmist. ma pean sellele vastu vaidlema, sest ülejooksmise tase on olnud üsna madal. tõepoolest, kui esimesed viissada sõdurit saadeti tagasi, sest nad olid oma tavapärases kontekstis, siis vangasse eh, tagasi saadeti, need olid eh, väljaspool oma tavalist konteksti ja me viisime sinna erinevatest piirkondadest pärit eh, inimesed ja moodustasime neist pataljoni. see lõi väga tugeva pataljoni vaimsuse ja aitas ka murda klannide struktuure siis saadeti nad koju tagasi, mõned läksid oma perekondade juurde tagasi, sest nad olid kuus kuud eemal olnud, kuid äh, enamus siiski tulid tagasi ja me oleme välja õpetanud nüüd kolm tuhat meest, nad äh, võitlesid kõik rindel ning muidugi on olnud ülejooksmist, kuid äh, see oli madalam kui Belgia sõjaväe puhul Ühendriigi armee kohta ma ei oska midagi öelda. Limbasko oli asesekretär. ma olen ise näinud neid sõdureid, nad olid väga motiveeritud. ja Limbasko, ÜRO asesekretär ütles, et Neil oli katalüsaatori roll Afganistani sõjaväe puhul, sest äh, muidu olid nad Mogadishus lihtsalt äh, mõni tänav eemale. ma ei tea, kas kuid äh, nüüd on Somaalia territoorium tagasi võidetud just tänu nendele sõduritele ja ma näen nüüd Al-Shabaabi poolt ülejooksjaid Somaali sõjaväkke ja me peame vaatama, kuidas nad äh, Somaali sõjaväkke integreerida. see on muidugi Mali küsimusest nüüd üsna kaugel küsimus lahingugruppide kohta, see on väga oluline küsimus ja ma võiksin teile anda siin lihtsa küsimuse, et meile ei ole saadetud Mali poolt mingeid palveid ega ka Prantsuse poolt ega ka mitte rahvusvahelise üldsuse poolt. kuid me oleme siiski selle peale mõelnud ja seda hakanud planeerima, kuid ainuke asi ja olgem siin ausad äh,, ainsad sõjaväelised jõud äh, mida sai kiiresti kasutada, sest nad olid seal piirkonnas juba olemas, olid Prantsuse sõjaväelised jõud, isegi USA pidi tulema kaugemalt, aga Prantsusmaa sõjavägi oli juba kohal ja nemad said üsna kiiresti tegutsema asuda. ma tean, et nüüd äh, saadetakse neile lisa Prantsusmaalt lahingurühmi koostatakse ning see on äh, Saksamaa, Prantsusmaa ja Poola koosseis. operatsioon sai Euroopa Liidult kohest poliitilist toetust kõigilt liikmesriikidelt ja operatiivset toetust mitmelt liikmesriigilt ja rahvusvaheliselt üldiselt, seal ei ole küll Euroopa Liidu lippu üleval, kuid tegemist on osana, osaga Euroopa Liidu lähenemisest ning äh, äh tuletan teile meelde neljakümne neljandat artiklit aluslepingus, võib-olla peaksite seda lugema, seal on kirjas, et Euroopa Liit võib paluda liikmesriikidel mitmel liikmesriigil enda eh, nimel tegutseda kaitse- ja julgeolekupoliitika küsimustes. ma ei ütle, et see oli meie idee selle eh, operatsiooni taga, kuid eh, tagantjärele võib öelda, et see sobib selle artikliga kokku. kas lahingugruppide rühm, küsimus on lõpetatud, ma ei tea, mõned mainisid siin pikaajalist jõupingutust ja selle vajadust selle järele. me peame muidugi selle läbi kaaluma ja mingisuguse stabiliseerimisfaasi ette nägema. ja ma ei tea siin täpselt midagi lisada. üldine küsimus on, milline on lahingurühmade kasutamine ning see küsimus tõstatakse kindlasti ka homme ja täna Dublinis äh, kaitsepoliitika juhtide kohtumisel ning ka kaitsepoliitika nõukogu äh, arutab seda, et äh, selle aasta ülemkogu, detsembrikuu ülemkogu saaks äh, seda arutada. ja meie oleme seotud sellega, mida liikmesriigid soovivad teha. kas äh, lahingurühmad on üleminekuinstrument, pooling and sharing'u instrument või operatiivne instrument, see sõltub liikmesriikidest. ja meie oleme teinud omalt poolt palju ettepanekuid, me oleme siin ähm, äh, raamriikide ettepanekud teinud äh, ja ettepaneku, et äh, suuremad riigid mängisid suuremat rolli, kuid see on veel kaalumisel ning see küsimus kindlasti tõstetakse, tõstatatakse, kuid see sõltub kõik liikmesriikide valmisolekust. Mali sõjaväe kohta esitati samuti küsimusi, meil on üsna hea ülevaade sellest, sest meil on selleteemaline kogemus juba olemas ja äh, Prantsuse missioon on jaganud meiega täpselt äh, ka teavet. seal on pataljonid, mis on väga heas lahinguvormis. isegi Mauritaanias on üks pataljon pärast seda, mis põhjas toimus. muidugi on siin ka terve see teema, et äh, USA ja Prantsusmaa on koolitanud äh, Mali armeed ja siin on olnud ülejooksmisi ja me, see on tõsine küsimus, millega peab tegelema, me oleme siin seadnud paika teatud tingimused, sest kui te õpetate välja sõdureid, aga ei maksa neile, siis nad jooksevad üle. Neil on vaja korralikke kontrolli ja juhtstruktuure, selle eest hoolitsevad Aafrika ja Somaalia jõud ja siin me peame seda küsimust kindlasti kaaluma. ma arvan, et Äh, siin ei saa öelda, et ülejooksmist ei tule, kuid me peame tegelema kogu küsimusega terviklikult, struktuuriga, äh, juht- ja kontrollküsimusega, see ei ole lihtne teema, ma ei varja, et tegemist ei ole lihtsa teemaga, kuid me peame selle probleemiga tegelema ning see oli ka EUTM-i taga olev loogika, sest me peame tegema midagi Mali sõjaväega sest Mali sõjavägi oli poliitilises protsessis samuti vastutav, see oli äh, täiesti kaootiline, erinevad rühmad võitlesid üksteise vastu, nii et me peame poliitilise protsessi raames tegelema ka Mali sõjaväega ja muidugi see on kõik seotud äh, poliitilise protsessiga ning me peame tegema midagi Mali sõjaväega, kui me tahame hakata läbi rääkima nende sõjaliste rühmitustega põhjas, meil on vaja äh, Äh, siin eestkõnelejat, nii et kui me tahame äh, Põhjamaalid tagasi võita, siis see peab toimuma läbi Mali sõjaväe. seega me peame välja õpetama, kuid me peame ka sõjaväge restruktureerima ja see ei ole lihtne, sellepärast et meil on kõik kindralid siin, äh, sõjaväekindralid, siis nooremohvitserid, kes on võimekad, mõned neist osalesid riigipöördes ja mõned on nende vastu, kes riigipöördes osalesid ma jätan selle küsimuse spetsialistide lahendada, kuid me peame sellega siiski tegelema ja kui näiteks öö, äh, äh, saaksime teha nii, nagu Somaalias, moodustada äh, sõjaväesisese lahingurühma erinevatest Mali piirkondadest pärit inimestest, ja kombineerima põhjast ja lõunast pärit inimesi, siis võib-olla oleks see aluseks uutele struktuuridele, uutele legioonidele, uutele leegionitele. ning me peame vaatama ka vanem ja noorem ohvitseride väljaõpet ning see kõik on seotud poliitilise protsessiga, nagu ma ütlesin, sest äh, lõppkokkuvõttes peavad Mali inimesed ise oma otsused langetama, meie peame ainult, äh, me saame ainult soovitusi ja teha ning äh, need poliit-, otsused peavad olema poliitilised. selleks on vaja ka tõhusat ja toimivat sõjaväge, mis oleks tsiviilse valitsuse, tsiviilvalitsuse kontrolli all. nii et küsimus legitiimsusest, mille esitas äh, proua Kill Nielsen, siin on meil äh, ÜRO Julgeolekunõukogu otsus, mis äh, tõepoolest tagab selle aluse ning Mali ametivõimud on samuti palunud seda koolitust ning rahvusvahelisel tasandil on üksmeel, et seda tuleb läbi viia, kuid see on samuti seotud poliitilise protsessiga ning öö, ähm, sõjaväelisel tasandil saavutatud edusammud peavad olema seotud poliitiliste edusammudega ja mm, neid tuleb ka rakendada. siin ei ole muidugi mingisuguseid lihtsaid vastuseid keerulistele küsimustele. tahaksin reageerida ka sellele, mida siin räägiti üllatuse kohta. tuletan teile meelde, et siin komisjonis ja ka äh, poliitilise julgeoleku komisjonis ning välisteenistuses on palju sellest ohust räägitud juba enne Liibüa sündmusi ning meil oli ettepanek juba tollal algatada ähm, ühine kaitsejulgeolekupoliitika ähm, operatsioon seal, sest tegemist on suure äh, kõrbega, kus see kõik aset leiab. ja me mainisime seal nark-, narkokaubandusega tegelevaid rühmitusi, kes tulid Guinea-Bissost ja täiesti kontrollimatutelt äh, territooriumitelt, inimkaubandust, kuid liikmesriigid küll äh, teadvustasid endale seda, kuid keegi ei hoolinud sellest küsimusest. Liibüaga, kui relvi hakati saatma Saheli piirkonda, seal äh, olid öö, sõjalised rühmitused, tuareegid, äh, Gaddafi võitlejad, siis hakkas kõik olukord muutuma. meil oli Nigeris samuti missioon, nagu ma ütlesin, ja nad tegid ka vastava ettepaneku Mali ametivõimudele aidata neid võitluses terrorismi vastu, kuid äh, nemad suhtusid sellesse üsna leigelt, nad ütlesid, et jah, aga, sest nad öö, äh, olid kõhklevad Tuareegi probleemi küsimuses. kui ta alles siis, kui Liibüa probleem algas, hakkas äh,, hakati sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörama. Äh, siin esitati küsimuse nende projektide kohta ja siin on sama küsimus arengukoostöö kohta. Mali on äh, saanud Euroopa Liidult palju arenguabi, kuid ka äh, liikmesriikidelt. Belgia jaoks oli see üks peamisi sihtriike, kuid pea, kuid siin on ikkagi need probleemid. mina olen sellest õppinud seda, et äh, kõik see on väga hea, kuid me peame parendama laiemat lähenemist, sest äh, kui me teeme ühte asja, siis me peame tegema ka poliitilisel ja julgeoleku valdkonnas muudatusi pikaajalise jõupingutuse küsimus, kindlasti on meil vaja igasuguseid pingutusi pikaajalises plaanis ja mitte ainult Euroopa Liidu poolt, vaid äh, idee oli selles, et Euroopa Liit teeb omalt poolt, mis ta saab, kuid ka Aafrika jõud, Aafrika Liit ja ECOWAS äh, teevad oma jõupingutusi näiteks Põhjamaalis kuid me peame rääkima nendest piirkondadest, mida äh, Mali ja äh, Prantsuse sõjavägi on tagasi vallutamas, et me saaksime seal võimalikult kiiresti viia sisse juhtstruktuurid, kuid ka toetada kohaliku tasandi arengut ja muutusi, et tagada, et äh, nende kohalike elanike elu muutub, samuti peame ära tegema palju Põhjamaali poliitilises olukorras, et äh, mõttemaailm muutuks. ma arvan, et äh, vastasin nüüd enamikule küsimustest ja olen valmis äh, hiljem veelgi küsimustele vastama. palun nüüd kindral Williams ja mõned kolleegid soovisid reageerida ka sellele, mis nad just vastuseks kuulsid points, I mean... ma lisan ka paar asja ainult. härra Duffy küsimus kõigepealt selle kohta, et meil luureandmed äh, ei olnud õiged. eelmisel aastal toim-, oli põhiline see, et opositsioon võitles öö, äh, oma üksteisega, MNLA alustas seda ja aasta lõpuks öö, äh, MNLA ka eraldus öö, nendest opositsioonivägedest ning mis puudutab seda, siis äh, on olnud seal opositsioonis on terve hulk erinevaid gruppe, erinevaid äh, soove, erinevaid deklareeritud soove ja püüdlusi ning äh, ja see nihe toimus jaanuaris tõepoolest, aga seda ette näha oleks olnud ükskõik kellelgi väga keeruline. nüüd ainult tagantjärele võime targad olla. ja see on seotud ka nende väejooksikute küsimustega me oleme alati mures oma poole või siniste vägedega, kuidas iganes neid kutsuda, aga kui vaatate opositsiooni poole, siis nemad kannatavad samamoodi sellest probleemist. nii et praegu see ongi seotud interventsiooniga. enamus neist surnenud vägedest pärines nendest, kes olid sunnitud sõjaväkke ja kui tulista-, nende vastu hakati tulistama, siis paljud neist on ise äh, ära jooksnud ning on selge, äh, et näiteks MNLA-sse tullakse nüüd jälle tagasi ja nemad deklareerisid, et nemad on pigem valmis nüüd läbi rääkima võrreldes varasema, kui nad ei olnud. nii et küsimus ei ole väga selgepiiriline ja lihtne. nii et tegemist on väga paljude erinevate püüdlustega ja need võivad ka, see võib ka muuta nende tegevuslaadi. enamasti praegu äh, on nende lähenemisviis olnud suhteliselt niisugune konventsionaalne manööverdamine aga kui neid survestatakse, siis nad peavad võib-olla hakkama kasutama ka mitmesuguseid alternatiivseid asümmeetrilisi vahendeid selleks, et oma eesmärke saavutada. sellepärast me ei tohiks olla nüüd küll väga kindlad selles, et meil on lahendused juba praegu olemas, vaid me peame kogu aeg kohandama oma tegevust ka sellele, mida meie vastased teevad, ega meil mingisugust äh, Äh, võlulahendust siin ei ole, see puudutab siis seda väejooksmist, väejooksikuid ka. Somaalia näitas meile seda, missugusel viisil me saame lojaalseid vägesid endale luua. Äh, siiamaani sellist organisatsiooni ei olnud, aga see näitab, et võib-olla õnnestub meil sama saavutada ka Malis. ja sellepärast ma näengi et Mali on traditsiooniliselt olnud üsna tolerantne ja stabiilne riik, vaid hiljaaegu on need probleemid ette ker-, esile kerkinud ning siit me jõuame järgmise küsimuse tõstatati, mida tõstatati ka. nimelt, et aafriklased ise ei ole üks, Aafrika väed ei ole üksteisega tuttavad. meenutagem ECOWAS äh, ECOWASi äh, oli Mali üks äh, olulisemaid osi sõjaväes. pärast seda nüüd on, äh, mis on toimunud, on tarvis ka ECOWAS-i ümber struktureerida, et arvesse võtta seda, mis on toimunud ja edasi minna. ning äh, võib öelda, et rohkem on tarvis jõupingutusi teha selleks, et aidata neil areneda aastate jooksul on need olnud muidugi Euroopa Liidu püüdlused ja Aafrika Liidu püüdlused selleks, et töötada välja ja arendada kiirreageerimise võimekusi. ja juba Mali on olnud selles äh, kogu aeg abiks nii ka kontrolli ja juhtimistegevuse juures ja need võimekused on laienenud ka ECOWAS-i ülejäänud äh, koostisosadele, nii et võib ütelda küll, et tegemist on olnud protsessiga, protsessiga, mis lõpuks ei pea olema mitte meie poolt juhitud protsess, vaid nende oma, sellepärast et nemad on aafriklased, kes elavad seal, mitte meie ning sinna me, sinna kogu asi taandubki. nii et kokkuvõttes on võimalik äh, ütelda nii, kas, kas seada küsimus, et, et mingid luureandmed olid meil puudulikud, ei, ma arvan, tegemist on kompleksse keeruka olukorraga, siis äh, väejooksikute kohta tahan ma ütelda seda, et äh, väljaõppemissiooni jaoks meil on oma mudel, mis minu meelest peaks olema edukas ja äh, aafriklasi äh, peame aitama selleks, et nad saaksid ise paremini äh, võidelda Malis, aitäh. I uh, omitted to uh, reply. ma ei vastanud äh, Euroopa Liidu eriesindaja kohta välisasjade nõukogus seitsmeteistkümnendal äh, tõesti, Cathy Ashton kutsus liikmesriike üles kandidaate esitama eriesindaja jaoks ja me oleme just ka valmis nõukogule esitama seda mandaati, selle projekti. ning me, see protsess on meil ka kiirendatud korras käimas ning ma loodan, et meil õnnestub määrata ametisse selline isik niipea kui võimalik. aga praegu on meil Saheli koordinaator, kes täidab ka seda rolli ja tema jätkab edaspidi samuti öö, öö, koos kõrge esindaja kõr,, kõrged esindajad toeta-, toeta-, kõrge esindaja toetamisega selles küsimuses. aitäh, ütlen kohe välja, et see ei ole see mure, mis mind kõige rohkem puudutab, meil on siin koordinaat-, raportöör, kõrge esindaja ja ma arvan, et äh, probleemil on selles, et meil on personalist puudu, vaid meil on puudu poliitilisest tahtest. räägin siin sellest varajastest hoiatusest, me rääkisime iga kolme kuu tagant Saheli probleemist ja ma arvan, et et äh, üle kahekümne välisasjade nõukogu pär-, on aset leidnud pärast Saheli strateegia vastuvõtmist, nii et ma arvan, et äh, liikmesriigid on vastuvad, vastutavad sellest, et me ei rakenda seda strateegiat. ja kui äh, välisesindaja tuleb iga kord välisasjade nõukogu ette, ette, kes ütleb, et, kes ütleks, et meil on sellised, sellised teemad, aga meil on Saheli strateegia, mida ei tohi ära unustada, siis hakkaks olukord muutuma. Mm, kui te lubate mul öelda, et äh, liikmesriigid äh, on täielikus huvipuuduses äh, siin olukorras ja ma tahan ka öelda, et institutsioonid ei ole piisavalt rõhutanud seda küsimust siis, kui seda oli vaja teha. võib-olla olen pisut karm, kuid mõnikord on mul mulje teid kuulates, et välisteenistus ei ole mingisugune välise tegutsemise küsimus, vaid see ainult identifitseerib probleemid, see, selle, mida me võiksime teha, aga lõpuks ma muidugi ei kahtle paljude heas tahtes, kuid ma ei näe siin mingisuguseid tulemusi. siin on palju põhjuseid kohalikul tasandil, te tuletasite meile neid ka meelde, tõepoolest me ei saa läbi viia tegevusi riikides nende tahte vastu ega selles segaduses, mis neil valitseb institutsioonilisel tasandil, see kehtib Liibüa ja Mali kohta, kuid sellest hoolimata on mul tunne täna hommikust arutelu kuulates, hoolimata sellest suurepärasest loogikast kogu selle tegevuse taga, on tegemist asjadega, mida korratakse kogu aeg üle ja siin ei ole ühtegi elementi, mis lubaks meil hakata nüüd tegutsemise loogika suunas liikuma. vabandan, kuid nüüd soovis Charles Tannock sõna. aitäh, ma olen teiega nõus, härra esimees, et Cathy Ashtoni jaoks on see tõeline väljakutse siin manööverdada julgeoleku ja inimõiguste küsimuste ja sõjaväeliste küsimustega, kuid välisteenistus on tõepoolest rohkem nagu äh, reageerimisteenistus. minu fraktsioon on sellest ka rääkinud. härra Westcott rõhutaksin veel kord rahastamisküsimust, sest ma arvan, et see on võtmeküsimuseks. Te rääkisite pantvangide võtmisest ja organiseeritud kuritegevusest, nüüd ehk jääb seda vähemaks, kuivõrd me öö, äh, oleme nüüd hakanud sõjaväeliselt sekkuma, seda teeb Prantsusmaa ja ma tean, et me kõik oleme mures relvastatud tuareegide probleemi üle ning Liibüast tulevad öö, võitlejad relvastatult, kuid minule teeb muret see hiljutine pantvagi kriis, kus olid sellesama rühma esindajad, kes mõrvasid saadiku Benghazis ja kes on tegevad meie sõbralikes Pärsia lahe riikides, nii et eest. probleem on selles, et relvad tulevad Pärsia lahe riikidest ja liiguvad Malisse ja lõuna poole, et äh, Saudi Araabias ja äh, Kataris. kuid ähm, probleem on nendepoolses rahastamises, kas te saaksite kommenteerida seda, kuidas Araabia liiga see on öelnud selle rahastamise kohta, nende äh, salafistide rühmade rahastamise kohta? Äh, Mikael Kaller. aitäh, palun, härra Kaller. ja, vielen Dank, äh, ich bin tatsächlich der letzte, der suur, suur tänu. ma olen viimane inimene, kes hakkaks kritiseerima Euroopa struktuure. ja ma ei hakka kindlasti ka kritiseerima seda, mida teie teete oma töös nagu Arno Danjean ütles, toote te välja, millised on probleemid ja siis poliitikud peavad otsustama, kas reageerida sõjaväeliselt äh, ja nemad peavad äh, siis otsustama, kas osaleda või mitte ja minu poliitiline kahtlus on see, et nad ei ole valmis osalema, kuid struktuurid on juba olemas. meil on siin jälle see lahingurühmade küsimus. härra Stevens ütles, et keegi ei palunud neid ja ma loen siin ometigi siit dokumendist, et äh, Mali ametivõimud palusid siiski selle järele, loomulikult ei palutud konkreetset lahingurühma, kuid pakut-, paluti neid aidata või positiivselt reageerida. minu küsimus on, kas ma eeldan, et te pakkusite liikumisriik, liikmesriikidele ühe võimalusena äh, seda lahingurühma luua viiesajast mehest. ja tegemist on küsimusega, kus me saame äh, luua sideme Bamako ja äh, rindeliini vahel, kas te olete näidanud seda liikmesriikidele ja kas nemad on teile ei öelnud, sest siin on ju kirjas, et Mali-poolne palve on olnud ja kui teie oma tööd teete ja toote välja probleemid, siis ma nõuan, et baroness Ashton, kui ta ka ei osale koosolekutel, et ta siiski väljendaks avalikult, mida ta ootab liikmesriikidelt, et nad teeksid ja siis liikmesriigid võivad öelda, et ei, me arvame, et see ei ole prioriteetne. minu probleem on selles, et süüdistatakse Euroopa Liitu, kuigi sõjaväeliste küsimuste puhul võib öelda, et küsida, kas te olete neile näidanud neid instrumente ja kas nad on siis ei öelnud teile vastuseks? proua Neits, härra esimees, kallid kolleegid, meil on võimalus kõikidest nendest küsimustest rääkida siis, kui me hakkame ette valmistama hindamis- missiooni välisteenistusega, ma ei ole nõus kõigega, mida te ütlesite, kuid ma olen nõus sellega, et me ei pea siin kõigest sellest rääkima, me räägime sellest äh, veel hiljem. olen kolleeg Kalleriga nõus, et liikmesriikide vastutus on väga suur, välisteenistus ei saa midagi teha, kui liikmesriigid ei luba neil seda teha. võib-olla ei ole alati vaja äh, mingisugust äh, formaalset äh, lähenemist, kuid äh, on vaja, et ei oleks formaalset vastuseisu, sest siis muutub olukord keeruliseks ja me peame seda alati meeles pidama. teiseks tahaksin teha märkuse Saheli piirkond on äh, paljude jaoks meie hulgas äh, alati olnud problemaatiliseks piirkonnaks. siin on kõrbestumine, mis jätkub kogu aeg ja sellest tulenev vaesumine ja võib-olla teatud äh, liikmesriigid ei ole mõistnud, et paradigma on seal oluliselt muutunud ning Sahel on muutunud teisel moel problemaatiliseks, kui ta oli seda eelnevatel aastakümnetel. ma arvan, et see mängib olulist rolli. me teame, et tegemist on keerulise küsimusega. kuid asjad on palju muutunud ja kas me oleme seda mõistnud, see on iseküsimus. ning lõpuks eh, tahaksin öelda, et ma ei eh, kahtle selles, mida meile eile siin räägiti Mali kohta, et Mali küsimust ei ole kunagi NATO-s arutatud, et sellest räägitakse ainult kuluaarides, kuid kas äh, meile esitleti seda küsimust liialdatult, kuid siiski tundub, et tegemist ei ole äh, avalikkuse jaoks olulise küsimusega. ma rõhutan seda veel kord, sest see on kontrastiks meie suhtumisele, mis on täiesti teistsugune. see tõstatab küsimuse, kas see kõik ei ole mitte seotud sellega, et NATO ja selle liikmesriigid on siin samuti Aafrikas vastutavad, välja arvatud piraatide vastases võitluses. Aafrika on Euroopa jaoks oluline. kui see tõesti nii on, siis sellel on omad tagajärjed ja need tagajärjed on väga tõsised tegemist ei ole poliitiliste prioriteetide küsimusega. me peame sellest äh, ausalt rääkima, mina ütlen seda juba mitmendat korda, et äh, NATO ja äh, Euroopa kaitsepoliitika vahel on konkurents. paljud ütlevad, et ei, ei, nii see ei ole, kuni selle hetkeni, kuni mõistetakse, et see tõepoolest nii on ja et see konkurents on olemas ja see ei soodusta koostööd. mis puudutab lahingurühmi, siis minul on tunne, et kuni tänaseni ei ole me lahingurühme kasutanud, rühmi kasutanud, sest me ei leia võimalust, kuidas neid käsuliini sisestada. ning see on oluline küsimus tegemist on meil siin kriisiolukorraga ja me kõhkleme ikkagi, kas kasutada lahingurühmi või mitte, sest me ei näe, kuidas seda lõimida käsuliini. kas see on nii või ei? see seletab ikkagi, miks lahingurühmad on lisaelement, mida ei kasutata nagu Eurocore tegemist on meetmega, mis on olemas, kuid mida ei kasutata. kas me paneme ta siis muuseumi või teeme sellega midagi? aga lihtsalt äh, moodustada lahingurühmi selleks, et neile kaks korda mandaadi ajal tere öelda, see ei ole mõistlik. L'Union européenne en fait pas usage, mais l'OTAN en fait un très bon usage de l'Eurocorps. <laughs> C'est ça le paradoxe euh,. Franziska Euroopa Liit seda ei kasuta, aga NATO küll, jah, Eurokare. Franziska, palun. jah, suur aitäh ma tahaksin Saksamaa juhtumit selgitada, see on naljakas näide, sellepärast nagu te teate, et paljud on äh, muud üle läinud äh, kohustuslikult vabatahtlikule ja me näeme et, et kolmekümne kolme protsendiline on üleminekumäär vabatahtliku, äh, kohustusliku puhul ning nüüd enam ei plaanita selliseid operatsioone teha väga huvitav arutelu on praegu käimas ja kolmkümmend kolm protsenti on muidugi ilmselgelt liiga eh, kõrge. ja siin ma ei räägi islamistidest, jah? saalist ilma mikrofonita. The, ho- the, the rethinking of you know how do you have to do your military training is really going on now because they have to keep the trained people. jah, nii et nad peavad äh, ikkagi koolitatud inimesed enda juures hoidma. nii palju, kui meie teame, siis probleemiks oli pigem äh, käsuahelas, mitte aga niivõrd äh, võimekuses, eriti just noorte puhul, nad on päris hästi koolitatud aga käsuahel on peamiseks äh, probleemiks, jah. ja ma olin natukene mures äh, selle üle, mis te ütlesite, me tõesti, kui te ütlesite, me ei tea, mis täpselt toimub. jah, tõesti, sellest on kahju, et meil ei ole veel vastust ja teiseks, äh, paljud tegelikult koha peal ei saa kasu sellest ja ma tahaksin välja tuua selle, et hetkel parlamendi liikmesriigid äh, räägivad läbi, äh, läbi läbipaistvusseaduse äh, asjus, parlamendis ja samuti me isegi välismaal tegutsevate ettevõtete puhul arutame läbirääkivusreegleid ja ometigi endiselt nõrgestatakse tingimusi ja Mali puhul oleks tegemist hea näitega, kus me saaksime rohkem vastutust ka endi õlule võtta vahel läbirääkimiste käigus äh, ei ole kõik päris äh, selge, kuhu tuleks äh, rõhku panna. ning mis puudutab kahe tuhande kolmandat aastat ja pantvange, siis Saksamaa maksis päris kõlgeid lunarahasid Eh, ma tean päris hästi, mis juhtus ja ma usun, et tegemist oli suure veaga, et niivõrd suuri summasid välja maksti. aga see on olnud nüüd pikemat aega juba poliitikaks Euroopa Liidus lunaraha maksta. ja ma arvan, et see tuleks samuti uuesti läbi mõtelda. me peaksime selle läbi vaatama, ütleme, et me ei maksa enam, sellepärast et sellest ostetakse relvi ja sellest ei ole mitte mingit kasu ja kümme aastat hiljem, mis me näeme, ei ole tegemist olnud õige poliitikaga, me peaksime kõik sellega, seda arutama ja debati läbi viima. ja ma tahaksin tulla selle juurde, mida härra Tänuka ütles, ma arvan, et jah, see on väga õige. Äh, Saudi ja Katari raha sinna läheb, nii ta on, ma usun, et me peaksime tagajärgede peale mõtlema. Ähm, äh, Saksamaa ekspordib äh, Saudi Araabiasse, me ei peaks tegelikult rahastama neid inimesi, kes äh, tegelikult meie eesmärke õõnestavad ning huve õõnestavad selles piirkonnas. ma arvan, et me peaksime need küsimused omavahel siduma ja ma arvan, et Saudi-Araabia Katari puhul väga kindlakäelised olema. ja me peaksime tulema tagasi ühe küsimuse juurde, mida härra Danjan äh, ka mainis. ma tean, et sügisel kaks tuhat kaksteist proua Gishar äh, saadeti teie poolt koha peale selleks, et välja selgitada, mida me saame Malis ette võtta ja ta reisis sinna, aga mis siis saab? mis siis saab selle uue missiooniga? E, sest et tegelikult selline väljaselgitusmissioon aset leidis sügisel, mis sellest siis sai, mis selle tulemused on? nüüd me saadame uue koha peale. mis selle tulemuseks on? mis me välja selgitasime minevikus? ja mul on veel kaks küsimust kuulujutud käivad vähemalt Saksa ajakirjanduse ringis selle kohta, et ECOWAS peaks rahastama ka Aafrika rahuvahendid ning et me oleme otsustanud seda rahastamist ka toetada. tahaks teada, kas see nii on või on tegemist täiesti valeinfoga, sest et eh, Saksa ajakirjanduses sellised kuulujutud eh, levivad ECOWAS-i kohta ja sekkumise kohta Malis. see oli üks küsimus ja teiseks lõplik küs-, viimane küsimus. härra Stianson, te ütlesite, et et siis me peame koha peale minema ning äh, pakkuma valitsemist tagasi võidetud aladel, aga kelle poolt? kas me saame siis staatus quo juurde tagasi minna ja ütelda, et Bamakos äh, Äh, hakatakse valitsema, ma ei usu, et sellega saaks nõustuda koha peal. õigusriik ja kõik, see kõlab väga kenasti, aga kui endiselt ei äh, teata või ei vaadata, kes seda peab kõike ellu viima, siis saab see olema väga keerukas. ja mis praegu Malis toimub? ja kuidas see mõjutab meie missiooni planeerimist ka Liibüas, aitäh! aitäh, Andrew Duff, palun! jah, äh, lühidalt. Türgi kohta nagu te teate, me teame, mis PKK vastu on eh, tehtud ja terrorismi vastu eh, Türgi poolt. me teame, et NATO on poliitiliselt niikuinii eh, halvatud Türgi-Küprose probleemi tõttu. aga mulle pakuks huvi kuulda reageeringuid teie poolt äh, selle kohta, mis Ankaras äh, arvatakse, selle kohta, et tuleks poliitilist survet avaldada araablastele. ja seda käsitledes suurenevad äh, džihadismi probleemi Sahelis. peaksime seda arutama äh, Türgis äh, vastutava isikuga ja vaatlema ka muid sellega seotud küsimusi ja palun äh, lõppsõnaks. ja suur aitäh. tahaksin kommenteerida äh, mõningaid asju, enne kui sisuliste küsimuste lähen, siin räägiti sellest, kas meie, meil on väline reageerimine või, või reaktsioonirühm, aktsiooni või reaktsioonirühm nii-öelda ja võin alguseks ütelda, et äh, see on ikkagi aktsioonirühm nii-öelda. ja ma võiksin kaitsta araabia esindajaid, sellepärast et äh, hoitakse vabandust, Ashtonit äh, selle puhul, mis ta teeb, äh, sest et kaheksa või viis kahe, välisministrit kahe tuhande kümnendal aastal palusid kõrgele esindajale midagi ette võtta ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tõepoolest ma selle strateegia koostasin, see oli üks esimesi samme sellepärast, et äh, need liikmesriigid äh, olid nõus, et tegemist on habru äh, piirkonnaga ja seda me oleme arutanud ka Välisasjade Nõukogus. ja see kõik muidugi nõuab palju aega, härra Danjan. jah, ma nõustun, aga ei ole palju kriise, kus tegelikult liikmesriigid sõjas oleksid, isegi Süürias, keegi ei võitle ju seal Euroopa Liidu poole pealt Maalis aga on niimoodi, et üks liikmesriikidest sõdib ja potentsiaalselt kaotab ka inimelusid. jah, ja seetõttu äh, meil oli ka välisministrite nõukogu, üritasime kiirelt reageerida, seda me küll täna ei aruta, aga välisteenistus juba valmistab ette ka strateegiliselt seda, kuidas äh, Guinea lahes äh, turvalisust tagada merel. ja see on suurenev probleem ja kui me sellega ei tegele ja seetõttu äh, me siis seda teemegi ja siis äh, tuleme ja räägime teile hiljem, mis me teeme. ja suurte järvede piirkonnas, siin oli ka äh, probleeme, peame selle üle veel pikemalt mõtlema, väga palju on käimas selliseid asju, mida te ei näe. me oleme asju ette valmistamas ja üritame siis kiirelt vastata, kui midagi juhtub. ning Al-Qaeda äh, tegutsemine Magribis, jah, nii see on. liigutakse põhja poolt lõunasse. me oleme välja selgitanud väga varases staadiumis selle, kuivõrd oluline on Mali sõjaväe ümberkoolitamine ja meie toetuse pakkumine, me arvasime, et see on heaks vahenduseks, lahenduseks, et vältida äh, Äh, tagasipöördumust mässuliste kontrolli juurde põhjas. väga palju läks aega selleks, et veenda Mali inimesi ja ka piirkonna esindajaid selles, et see on vajalik. piirkondlik organisatsioon ECOWAS ütles, et jah, me tahame sinna minna ja toetada. Mali sõjavägi ütles, aga meil abi vaja ei ole, me võtame põhja üle ja jätke see meie hooleks. aga nad eksisid ja nüüd nad nõustuvad sellega, et nad eksisid toona. ja nad äh, väga hindavad meie abi. vahel sellised asjad nõuavad aega ja Ekovas leidis ka, et neil läheb tegelikult päris palju aega selleks, et omad jõud kokku saada ja nüüd on kõike seda kiirendatud ja me toetame seda. ma võin täiesti kategooriliselt ütelda ja me oleme algusest peale ütelnud, et me oleme valmis rahastama äh, afismat. me saime ECOWASilt, ECOWASi eh, eh, esimehelt kirja selle kohta, kas me võiksime saada viissada tuhat eh, eurot selleks, et eh, FISMal eh, maksta ja toetada Malit. me ei saanud niimoodi vastata, me ta-, pidime küsima, milleks seda kõike vaja läks, meil oli vaja detaile selle kohta, milline oli eelarve kasuta-, kasutamine ja nii edasi. sellepärast, et tegemist oli Euroopa maksumaksjate rahaga ja meil oli vaja ka mingisuguseid andmeid selle kohta, kuhu see läheb, mitte kellegi taskusse lihtsalt niisama. nii et meil oli vaja ka detailseid põhjendusi kõik see on veel käimas, me tegelikult aitame EGOS ja aitame neile välja arvutada, millised on vajadused, nii et me saaksime neile ka raha pakkuda. ja sponsorite konverents leiab aset kahekümne üheksandal. Addis Abebas ja võib-olla ka äh, Golfi lahe riigid saavad abistada ja väga huvitav küsimus on äh, Egiptuse ja Türgi kohta. tahaksin rõhutada kahte asja, esmalt kõik äh, rahvusvahelise üldsuse instantsid nagu ÜRO Julgeolekunõukogu, Euroopa Liit tegutsevad, äh, peaksid tegutsema ühiselt. kohalikud esindajad, äh, kõik, ka Hiina Venemaa on tegutsenud ja toetanud kogu seda sekkumist. sellepärast, et tegemist oli vastusega legitiimsele taotlusele legitiimsete Mali esindajate poole, poolt, nii et eh, me oleme toetanud Mali inimesi. ja need, kes kritiseerivad meie tegevust, kelle poolel nad siis on? viiendal veebruaril aset leidnud koosolekul on kohal esindajad eh, Äh, Golfi lahe korporatsioonist äh, ja mujalt, nii et loodetavasti leiame lahenduse sellele, kuidas kõige paremini saavutada seda, mida me tahame saavutada. mitte keegi ei taha põhjas kellegi õigusi jalge alla taluda. välja arvatud siis muidugi äh, terroristide omi, kes sellel on kontroll. meie eesmärgiks on anda inimestele võimalus jälgida oma, järgida oma veendumusi, mis tihti on selles piirkonnas väga mõõdukad sufistide veendumused. ja lõpetuseks eh, lunaraha kohta. tegemist on kuuma teemaga, alžeerlased, nagu te teate, lunaraha ei maksa. mõned liikmesriigid, ma tean, eh, on ka selle poolt, et kunagi lunaraha ei makstaks ma usun, et iga riigil on oma vastutus kodanike eest. ja neil on kohustus oma kodanike elu kaitsta ka välismaal, aga kas lunaraha maksmisega tegelikult ei äh, toetada äh, tegelikult neid, kes lunaraha nõuavad, nii et see on alati niisugune küsimus. From my side, I mean on this lisan ka omalt poolt Euroopa Liidu äh, välisteenistuse kohta, kas on tegemist aktsiooni või reaktsiooniga. tegelikult tõesti nii, et palju asju on teoksil ja seda tõesti avalikkus ei tea, aga me peame ka tunnistama, tegemist on, ütleme alati, et aafriklaste asi on see. ma mäletan, ma olin meie äh, julgeolekupoliitika äh, komiteel ja seal olid ka esindajad Malist ja me rääkisime vastastikust strateegiast ja Mali äh, saadikud ütles, jah, see on kõik väga tore, me hindame kõike seda, mida te teete, aga te peate nende piirkonna riikidega töötama, Maliga samuti ning Alžeeria, Mali, Niiger, Niiger, nad püüavad ise ka omavahel asju ajada. tuleb olla aus ning tunnistada, tegemist on suveräänsete riikidega ja me ei saa neile survet avaldada, muidugi me teeme asju palju ka poliitilises plaanis, me, meil on siin äh, selline tsiviilmissioon pakuti ka Malile välja, mis Nigeris oli, aga nad ei soovinud seda, jah, jaatavat vastust ei tulnud. Nad on suveräänsed riigid ja me peame seda arvesse võtma. ja ei ole muidugi lihtne, need on keerukad teemad, ei ole lihtsalt võimalik lihtsaid vastuseid siin anda ütelda, et jah, me saadame oma väed terroristide vastu võitlema, näiteks seal Al-Qaeda vastu Magrebi piirkonnas. ühelt poolt on vaja poliitilist tahet Euroopas, aga ma arvan, et aafriklased ise ka seda ei hinda, kui me nii teeksime, nii et me peame olema ettevaatlikud, eh, kui me pakume lihtsaid vastuseid keerukatele küsimustele. muidugi, palju on tehtud. esmakordselt on üheksateistkümnendal oktoobril kogu rahvusvaheline kogukond, ECOWAS ja Aafrika Liit, kes tegelikult natukene ju konkureerisid omavahel ka, Euroopa Liit sealjuures, ÜRO nad olid kõik Bamakos kohal koos valitsusega ja moodustasid ühtse li-, äh, rinde, ütlesid, seda on tarvis teha. Äh, põhjapiirkonna jaoks on tarvis teha see edenemiskava, peab mõtlema, missugune on Mali valitsus, äh, sõjaväe tulevik ja nii edasi. Euroopa Liit toetas seda, Euroopa Liidu välisteenistus samuti. meil olid siin koosolekud härra Džinikiga ÜRO-st, kohtumised härra Proodiga, selleks, et need asjad ka tõesti teoks saaksid Need on need asjad võib-olla, mida teie ei näe, need ei ole kogu aeg pressiteadetes näha, need asjad ei ole nii väga vahvad, aga need asjad tegelikult välisteenistuses kõik toimuvad. võin ka mina küsida belglasena omavalitsuselt, jah, miks te ei saatnud terroristide vastu võitlemiseks oma vägesid, miks te ei teinud seda või teist asja, aga meil kõigil äh, Äh, on vaja arvesse võtta seda, et tegemist on suveräänsete riikidega. siis nendest lahingugruppidest. ma ei hakanud siin ka lihtsat vastust pakkuma, et, et me ei saanud mingeid taotlust veel või kuskilt, see on tõsi. aga me mõtlesime selle üle, me planeerisime seda aga muidugi, kui see on planeerimisfaasis, siis on tarvis kõiki kontrollida nendega ka, kes koos, kes, kellest see lahingugrupp koosneb ja kuna asi ametlikult ei ole esitatud, on toimunud veel konsultatsioone äh, ja on tarvis teatud poliitilist tahet nende riikide poolt, kes ko-, kellest koosneb see lahingugrupp ja need, ja nendel, kel, nendel riikidel oli ka võib-olla mingisuguseid muid plaane, osad olid pisut tõrksamad, aga see teema ei ole veel lõpetatud. ja stabilisatsioonifaasis võib-olla saaks neid kasutada, neid äh, lahingugruppe ja me võiksime seda asja ka laiemasse konteksti panna, äh, äh, valmistudes ette Euroopa Ülemkoguks Äh, käsitleda seda lahingugruppide teemat ning peamine küsimus seal on jälle, kas on tege-, kas see on ainult võimekuste jagamise öö, äh, küsimus või on see ka operatiivsetes olukordades kasutatav instrument? niimoodi, et teda on võimalik käivitada, seda lahingugruppi ja käi-, kasutusele võtta. Need küsimused tuleb kõik esitada ministritele ja kindlasti ka siin komisjonis saame pidada arutelu selle üle. ja siis juhtimine ja kontroll see on jälle raske teema, ütlesin seda juba ka sissejuhatuses. see on ka niisugune eesmärk, mis pidevalt muutub. see on seotud julgeolekusektori ümberstruktureerimisega, paigas on kõik need kindralid ja nooremad ohvitserid ja kes seal kõik on ja see on ka vägagi poliitiline küsimus, võtme näiteks Prantsusmaa või Saksamaa, kui tuleb kindral ametisse nimetada, sellel on oma poliitilised tagajärjed ja me peame vaatama Mali armeed, mis koos, mis peegeldaks samuti põhja ja lõuna poolset osa. ja siis äh, Tuareegi pataljonid, kas me peaksime äh, neid ainult Tuareegidest mm, sellise ainult säilitamagi või siis need ohvitserid, kes äh, võtsid osa sõjaväelisest riigipöördest me peame kõik selle arvesse võtma ja eesmärgid kogu aeg muutuvad, see on seotud poliitiliste otsustega, ka missiooni ülemaga arutasime asja, ma arvan, tal on üks hea plaan selles asjas, ta rääkis ka poliitiliste võimudega seal ning me jälgime seda protsessi väga lähedalt. Türgi kohta on huvitav täheldada ja Egiptuse kohta ka, et liikmesriigid on, me kutsume, kutsume kõikidel äh, osa, kutsume kõiki osapooli üles oma panust panema ning samuti me saadame kutse ka Türgile ja Egiptusele, vaatamata sellele, eh, et mida nende presidendid on ütelnud. ja tegelikult välisteenistuses, välisteenistuses, välisteenistuse esindajad olid kohal, võtsid ühendust mm, välisministriga ja, ja presidendi assistent projektidega ja vaatamata sellele, mida Egiptuse president ütles, Egiptus näib olevat siiski huvitatud, ma pole kindel, kas nad eh, osalevad, aga nad on huvitatud sellest, mida me teeme ja mida me saame teha, nii et tegevust on. Liibüa, Liibüa on muidugi vägagi seotud arengutega selles piirkonnas ja Liibüa eh, relvad ja jõud ka liikusid alla Sahelisse ja nüüd siis jälle liikumine toimub ka vastassuunas. Äh, me oleme vägagi mures kõikide nende piiride pärast ja me oleme praegu planeerimas äh, mitte veel küll ministrite tasemel, vaid poliitika julgeolekukomisjoni tasemel, et me teeme piirijulgeoleku missiooni Liibüasse. Liibüa muidugi taas on suveräänne riik, asjad on väga tundlikud ja ainult nii palju me saame teha, kui nemad lubavad. ja nemad ei taha et meie saadaksime terve pataljoni kuskile nende piiri äärde, sellepärast et nemad tahavad ise seda kontrollida, need on tundlikud teemad. ja Liibüa peab ise ka osadust tundma sellest asjast ja ta rõhutab seda kogu aeg. aga see asjaolu, et Liibüal ei olnud valitsust ja siis jälle oli valitsus ja siis jälle ei olnud valitsust ja kuni, kuni poole novembrikuuni see olukord kestis ja me oleme nende poliitiliste võimudega koos istunud ja nad on aktsepteerinud julgeolekumissiooni, kus me koolitame välja Liibüa jõude, sõjalisi ja mittesõjalisi jõude, selleks et nad saaksid mehitada oma piiripunkte. aitame neil ka paika panna nõuetekohased süsteemid piiridel, ka Põhjamere piiril praegu me ei ole lõunasse saanud veel minna tänu sellele olukorrale, aga need asjad kõik on äh, töös ja ettepanekud on olemas, me planeerime seda missiooni, see peaks olema kahe, kolm, kolmekümne esimesel Välisasjade Nõukogus ja liikmesriigid ise ütlesid ka, et seda tahame kiiresti teha. muidugi see ei ole ka kõikide probleemide lahendus, aga me püüame saavutada sünergiaid siin. Frontexi algatused on siin samuti mm, arvesse võetavad ja see on seotud äh, laiema abiga, mida me Liibüale pakume ja me töötame selle asja kallal praegu, sellepärast et siin on kindlasti olemas seosed. siis nüüd suhted NATO-st ja Euroopa Liidust. <laughs> alati on konkurents, aga ma arvan, et aga ma arvan, et ideoloogiliste arutelude aeg on möödas. ma ei ütle, et diskussioone ei toimuks, aga ma arvan, et kumbki organisatsioon mõistab seda, et me täiendame üksteist, sellepärast et töö, mis meie ees seisab, on tohutu. ma ei ütle, et konkurentsi üldse enam ei valitseks, aga on meil staapidevahelised rääkimised, siis Ashton, Cathy ja Ashtoni kohtumised iga kuu härra Rasmusseniga, nad räägivad Afganistanist, Kosovost, Somaaliast, sellest, kuidas me saame koostööd teha, sellepärast et paljudes nendes kohtades ähm, lahingu, lahingukohtades me oleme üheskoos. nii et ma arvan, et see ideoloogiline debatt on möödas. aga strateegiline kontekst on täielikult muutunud Äh, Ameerika turvastrateegia ütleb meile seda, et nad on pööranud oma pilgud idasse, et me ei tee enam seda, mis me tegime Euroopas, nii et võib-olla me peame hakkama võtma enesele suurema julgeolekukoorma, Euroopa peab äh, saama tugevamaks ja tähtsamaks julgeoleku tagajaks, selleks on meil vaja ka võimekusi ja me peame neid ka suutma äh, äh ellu viia. ja sellepärast on see teema ka meil Euroopa Ülemkogul nüüd päevakorras tööjaotus, ma ei tea, kas eksisteerib või ei, ma ei ütleks täpselt nii, aga NATO osaleb väga suures Afganistani operatsioonis, aga see hakkab nüüd vähenema, sellest saab väljaoperatsioon. Aafrikas tegutseb NATO ainult Somaalias, ainult selle Ocean Shieldi puhul ja neil on ainult vist üks laev nüüd järele jäänud seal. Kosovos nad on muidugi paigal aga strateegiline eesmärk muutub, muutub NATO jaoks muutub äh, ka võimekuste poolelt, äh, kaitsekulud on väga olulised Euroopa Liidu jaoks, aga ka NATO jaoks, nii et nii Euroopa Liit kui ka NATO peavad kohanema uue olukorraga. see on laiem küsimus, millesse ma ei hakkaks võib-olla pigem praegu süvenema, arvestades ajaressurssi. Uh, jah, teen väga kiiresti, võttes arvesse, kui palju meil aega järele on jäänud, mis puudutab NATO-t, siis inimesed peavad mõistma, et juhtimistasandil on väga lähedased suhted neil Brüsseli kolleegidega ja need on igapäevased suhted või nii tihedad kui vaja ja liikmesriigid on andnud äh, neile selle mandaadi, et tagada, et ei ole konkurentsi, vaid äh, ühiselt leitakse lahendusi veel üks kommentaar, mis puudutab Saksamaa ülejooksikuid. Te rääkisite siin unepuudusest ja väljaõppe karmusest, seda tuleb rakendada igal pool koolitustel, nii ja seda ka Mali sõjaväe puhul. Teid äh, juhivad. me peame olema sama tugevad kui opositsiooniväed ja me peame sellest lähtima, lähtuma, me peame äh, rakendama nii ranget väljaõpet, kui on vaja võitmiseks ning mõnikord äh, ei ole see äh, mõnikord nõuab see väga suuri jõupingutusi tõepoolest ning EUTM Mali komandör kavatseb just väga kvaliteetset väljaõpet välja viia Mali sõjaväe puhul, aitäh. Eh, aitäh. Eh, lugupeetud kõnelejad tegemist on aruteluga, mis kindlasti veel jätkub, võib-olla regulaarsemalt, kui see on toimunud tänaseni, sest tegemist on kriisiolukorraga. siin on palju küsimusi õhus. meil on tõesti siin neid väga palju mõnikord on tegemist teemadega, millega ei minda edasi nii kiiresti kui vaja ja ma võtan muidugi arvesse teie märkusi liikmesriikide suveräänsuse kohta ja selle kohta, et me ei saa edasi liikuda nii kiiresti kui vaja, sest äh, liikmesriikidel on siin oma otsus langetada ja paljud asjad, äh, paljud otsused langetakse ähm, diskreetselt, äh, me ei kuule neist kohe ja tegemist on teemaga, mida käsitleme kindlasti veel pikka aega. siin tuleb siiski keskenduda ja otsustavalt tegutseda, mis äh, läheb kaugemale Euroopa Liidu struktuuridest ja see on liikmesriikide otsustuspädevuses ning äh, me peame seda tegema koostöös äh, kõrge esindajaga, loodetavasti see edeneb ja loodan, et järgmine kord võtame läbi ka seitsmeteistkümnenda jaanuari järelduste punktid, mida on tolleks ajaks ehk juba ellu rakendatud ning loodan, et kohtume siin ka kindral Quantriga ja loodan, et see kõik toimub võimalikult kiiresti, kuid soovin tänada teid kõiki siia tulemast ja palju edu teile! suur tänu, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, aga kõigepealt väike paus, kaks minutit. prendre le marteau. <laughs> S'il vous plaît, chers collègues. Merci. S'il vous plaît. Euh, dernier point à notre agenda aujourd'hui. Exportation. palun äh, tulge tagasi, viimane punkt päevakorras, äh, relvade eksport ning äh, nõukogu ähm, ühisseisukoha elluviimine, proua Lösing on vastutav tegemist on esimese arvamuse vahetusega. nii et see arutelu leiab aset, aga e, järgmine kord siis juba hakkame juba teksti enda üle arutlema, aga nüüd leiab aset esimene arvamuste vahetus. jah, head kolleegid. viimasel e, koosolekul, viimastel aruteludel me vaatasime läbi selle väga põletava küsimuse. ja oluline on, et me selle küsimuse läbi vaataksime, kõik oleme nõus moraalsest seisukohast lähtudes, ka julgeoleku seisukohast lähtudes ning arengupoliitika valdkonnas on see samuti tähtis. nii et tegemist on tõesti äärmiselt kiireloomulise ja põletava küsimusega. me kõik äh, oleme liikmesriikidena vastutavad selle eest, et äh, relvad ning muud äh, sõjavahendid ei satuks halbadesse kätetesse. sellest me oleme ka rääkinud, samas on samavõrd oluline see, et Euroopa tasandil oleks meil väga tõhus relvastumise kontroll ja selline süsteem, mis tagaks, et on võimalik seda eesmärki saavutada, millest rääkisin, ma arvan, et Eh, siin mingeid eh, arvamuste lahknemisi ei peaks olema. see konsensus eh, on pärit juba kahe tuhande kaheksandast aastast, mil me töötasime välja ühisseisukohad sõjaväetehnoloogia ning varade kohta. kaheksa kriteeriumit on nüüd muutunud äh, siduvaks äh, relvade, mille põhjal siis tuleb keelduda relvade ekspordiloa väljastamisest. head kolleegid, tegemist on tõsise sammuga edasi õiges suunas, need kaheksa kriteeriumit katavad väga olulisi aspekte, äh, arvestatakse inimõiguste olukorraga, äh, regionaalsete konfliktide seisukorraga ning eks-, relvaekspordi eh, jätkuvusega, ma usun, et eh, tõesti nende kriteeriumitega kaetakse väga palju asju, isegi kui eh, kõike oleks muidugi võimalik veel detailselt, detailides parandada. näiteks me võiksime äh, Nagu läbi vaadata kaheksanda kriteeriumi jätkusuutlikkus, seda oleks vaja rohkem väärtustada, see puudutab siis arenguküsimusi, minu jaoks on aga tõsisemaks probleemiks muu. nimelt me oleme kohustatud nägema, et ikka ja jälle eksporditakse relvi. ja ma leian, et selline eksport alati ei ole kooskõlas nende kaheksa kriteeriumiga olgugi, et me üritame head tahet üles näidata ja arvata vastupidist. kahe tuhande esimene, kahe tuhande üheksanda aasta vahel eh, üle viiekümne miljardi eh, euro ulatuses eksporditi relvi Aafrikasse ning eh, Lähis-Idasse. kaheksa koma viis miljardit eurot kahe tuhande kaheksandal aastal ning seitse koma üheksa miljardit kahe tuhande üheksandal aastal. hiljutine äh, uurimus rahvusvahelise äh, keskuse poolt äh, puudutas Saksamaa relvaeksporti, võtan selle näiteks ning seal jõuti järeldusele, et föderaalvalitsus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eksportis kokku viis tuhat ükssada ja veel mõned relvaekspordi litsentsid ja nende kaheksa kriteeriumi kohaselt äh, on tegemist tihti riikidega, mis on problemaatilised. ja siin ma räägin siis kogu äh, Saksamaa relvaekspordist, nii et need kaheksa kriteeriumi ilmselgelt ei leia kohaldamist, nagu me algselt äh, soovisime ja nagu me endiselt soovime järeldused tunduvad olevat ilmselged. me peame kiireloomuliselt reageerima selleks, et relvakontroll muutuks ekspordi puhul äh, tõhusamaks. ma arvan, et Euroopa Liidul on siin omad ülesanded ja minu raportis äh, ma teengi ettepanekuid selles valdkonnas. ja me peame samuti vaatama seda, kuidas oleks võimalik tagada, et eksport ikkagi eh, me peame vaatama ka seda, miks eksport jätkub, olgugi et eh, kaheksa kriteeriumiga kooskõlas eh, ei olda. minu meelest on siin kaks põhjust. esmalt, nende kaheksa kriteeriumi tõlgendus on endiselt liikmesriikide pädevuses ja tihtilugu tõlgendatakse väga erinevalt inimõiguste olukorda eh, mingis konkreetses riigis ning see jällegi omakorda mõjutab eh, seda, eh, kas antakse või mitte ekspordilitsents. ma arvan, et me peame kiiresti reageerima, eesmärgiks peaks olema see, et me üheselt tõlgendaksime neid kaheksat kriteeriumit. vastasel juhul erinevates riikides endiselt äh, pööratakse rohkem tähelepanu majanduslikele põhjustele kui neile kaheksale kriteeriumile, seda hoolimata sellest, et ühise seisukoha kümnes artikkel äh, selgesõnaliselt välistab taolise tegutsemise. liikmesriigid võivad arvestada muidugi sotsiaalse-majanduslike tingimustega, aga mingil juhul sotsiaalsed majanduslikud aspektid ei peaks mõjutama ehk kaheksat kriteeriumit, see on meie ühise seisukohas ka sees. neist kaheksast kriteeriumist kinni ei peeta, me teame ning äh, see puudutab ka konkreetselt juba ekspordi tagajärgi. ma arvan, et äh, siin oleks võimalik äh, parandada midagi ka iga-aastaste raportite raames, mis koostatakse liikmesriikide relvaekspordi kohta. raportide raames äh, on tehtud järeldusi ka arengute kohta võrreldes eelnevate aastatega. ma leian, et kui me analüüsime neid järeldusi, siis oleks võimalik samuti äh, võimalik äh, raportid veelgi parandada, aga meil oleks vaja ühtset süsteemi, kus siduvalt tuuakse ära kõik andmed, mis liikmesriigid peavad edastama. tegemist peaks siis olema sellise infoga, mis liikmesriigid peavad edastama. siiani liikmesriigid ilmtingimata täielikke andmeid ei edasta. kahe tuhande kümnendal aastal vastavalt ühe Stockholmi eh, instituudile kuuskümmend kolm protsenti andmetest ainult eh, on eh, jõudnud kohale. nii et tundub, et tõesti siin oleks vaja olukorda tugevalt parandada ning eriti tuleks rõhku panna just äh, viimasele küsimusele, mida ma tahaksin praegu käsitleda. minu meelest, kui neist kaheksast kriteeriumist ilmselgelt kinni ei peeta, siis seda seetõttu, et me ei hinda äh, liikmesriikide erinevaid eksporditavasid. tulevikus äh, Kõlemi raporti raames me peaksime äh, sellega tegelema. ma arvan, et hindamine peaks puudutama kogu infot selle kohta, mil määral liikmesriikide eksporditavad äh, käivad kokku äh, nende kaheksa kriteeriumiga, mida mainisin. ma olen saanud erinevaid taotlusi selle kohta, kuidas oleks, äh, või palveid selle kohta, kuidas oleks võimalik tulevikus protsessi parandada, kuidas oleks võimalik rahuldada kõikide huve kriisipiirkondades Lõuna-Aafrika äh, Aafrikas, vabandust, Lähis-Idas väga palju äh, toimunud ja see näitab, et me ei tohi kergekäeliselt relvaeksporti suhtuda, sellepärast et selle võivad olla katastroofilised ja äh, saatuslikud tagajärjed. seetõttu meil on vaja väga tõhusat kontrolli, ma teen ka sellekohased ettepanekud oma raportis, ma loodan, head kolleegid, et te saate toetada mind järgnevas töös. jaa, merci! ja suur aitäh äh, selle ülevaate eest, äh, mis oli äärmiselt äh, kõikehõlmav ja väga tihe ning Kristof Liisek, palun, Rahvapartei raportöör. jah, suur aitäh, lugupeetud esimees. proua Lösing rääkis vägagi äh, huvitavalt sellest teemast raportöörina ja ma olen talle selle eest väga tänulik. kahju, et meil ei ole isegi töödokumenti praegu, mida oleks võimalik kasutada, millele oleks võimalik viidata täna hommikul, aga proua Lösing, ma saan aru, et see on äh, väljatöötamisel. ja ma muidugi mõista, ootan äh, sinuga koos töötamist ning seda, et me äh, kõiki neid küsimusi eraldi arutama hakkaksime. proua Lösingi, proua Lösing tõi välja ka täiesti õiged küsimused, õiged väljakutsed, millega me silmitsi seisame Euroopa Liidus. aga ma arvan, et oleks vaja välja tuua see, et Euroopa Liit kui selline iseenesest relvi ei ekspordi, vaid liikmesriigid teevad seda ning paljudel juhtudel ei ole tegemist mitte liikmesriikidega, vaid sellepärast, et paljudes liikmesriikides relva ekspo- äh,, tööstus on tegelikult erasektori kätes. ja riik ei ole üldse sellesse segatud eeldatavasti siis need eraettevõtted ka tegutsevad Euroopa Liidu territooriumil. selle teemaga tööd tehes ja raportit äh, välja töötades peame me silmas pidama seda, et relvaeksport on alati olnud äh, vastuoluline teema ja mõneti ma nõustun raportööriga. osad eeskirjad vajavad äh, tugevdamist, osadest peaks nüüd hakkama tõesti ka kinni pidama. me peame meeles pidama seda, et liikmesriikides relvatööstus ei ole mitte ainult kaubanduse küsimus, vaid see puudutab ka sotsiaal- ning tööhõive teemasid. kümned, kui mitte sajad tuhanded inimesed eh, ei tööta relvatööstuses Poolas, minu oma koduriigis. Eh, ei ole tegemist küll eh, suure relva eksportijaga, aga tuha-, kümned tuhanded inimesed töötavad Poolas kaitsetööstuses. see on üheksa aspektiks, aga üheks teiseks on see, et on tohutu konkurents siin maailmas riikide vahel. kui vaadata Euroopa Liidu relvaeksporti, siis maailma stseenil me näeme, et me oleme väga suur eksportija Ameerika Ühendriikide tasandil. nii et äh, meie relva eksport, äh, ekspordimaht on suurem kui Venemaal näiteks, see on siis võrduv Ameerika Ühendriikide omadega. teatud juhtudel kui me peaksime mitte eksportima, siis see tühimik leiab kiirelt täitmist ning Ameerika või Venemaa ettevõtted kasutavad seda võimalust ära. aga nagu ma ütlesin, oleks hea, kui meil oleks mingi dokument niipea kui võimalik. jaa. muidugi olen valmis ka proua Lösingiga koostööd tegema neis küsimustes Merci bien, monsieur Görens. suur aitäh, härra Görens, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin eelkõige tänada raportööri tema väga asjaliku sõnavõtu eest, aga mul on siiski mõningad küsimused veel. põhimõte, mida ta mainis, need põhimõtted, mida ta mainis, tunduvad olevat igati põhjendatud ja koha, kohaldatavad konflikti olukorras, kui on segatud eh, mitmed eh, riigid, ma arvan, et rahvusvahelises kontekstis on see igati põhjendatud, aga minul on küsimus järgmine, mis siis eh, teha nende uute konfliktidega? sellepärast, et tänapäevased konfliktid on erinevad kaheksakümnendate või seitsmekümnendate aastate omadest. üha rohkem on liikmesriikide siseseid konflikte, kui me selliseid põhimõtteid kohaldame, siis sellisel juhul jäävad kaitsed ähm, alla surutud vähemused mõningates riikides. siin ma pean silmas Mali, Darfuri või ka Kongo idaosa, Süüriat. kas äh, siin me tõesti suudame katta kõiki erinevaid olukordi, äh, kus võib konflikt äh, tekkida? kas minu arusaamine sellest, eh, mis te ütlesite, on õige, kui ma väidan, et eh, me ei ole piisavalt lähtunud dokumendist, mille peaks olema responsibility to protect ehk siis kohustus eh, kaitsta. ja ma tahaksin küsida, kas ei peaks me mitte kaugemale minema sellepärast et juriidilises plaanis rahvusvaheline õigus jätab äh, tegelikult kaitseta inimesed äh, tõesti kaitseta, nii et äh, pean ütlema, et siin ma ei ole päriselt rahuldatud. kas ka teised soovivad veel sõna? palun. kiitos, härra puhejuhataja. suur tänu, härra esimees. leian, et on hea, et me räägime koostööst re relva ekspordi kontrollis. hakkan igaks juhuks otsast peale, ma ei tea, kas te kuulsite mind. leian, et on väga hea mõte, et me arutame koostööd relva ekspordi kontrolli valdkonnas, sellepärast et meil on tarvis ühiseid reegleid relvakaubandus iseenesest ju ei ole mingi halb asi, tingimusel, et see on kontrolli all. see on eh, nii Euroopa kui ka minu kodumaa Soome julgeoleku jaoks oluline. ma ei taha tõkestada kuidagi legitiimset relvakaubandust. kuid ma arvan et kontroll peaks olema tugevam just ebaseadusliku relvakaubanduse üle. siinsel esialgse arvamuste vahetuse raames öö, ütlen ma, et teen proua Lösinguga selles küsimuses meelsasti koostööd ning olen, ootan öö, neid detailseid arutelusid, kui aeg on selleks küps teemavaldkond on keeruline ja lai ning me ei pruugi väga ruttu ka siin komisjonis ühele meelele jõuda. Äh. suur aitäh. välistaliteenistus, härra De La Piazza. Merci um,. Maybe I will intervene in english, I am uh.... Äh, ma ütlen inglise keeles seda mina olen nõukogu töörühma esimees, mis tegeleb tavarelvastuse ekspordiga Co-Arms. see ongi just vastutav ka koordi-, see ühise eh, seisukoha koordineerimise eest liikmesriikide vahel ja ka selle aasta aruande koostamise eest, mida, eh, mida proua Lösing nimetas. tahaksin lisada vaid paar asja lootuses, et need aitavad diskussiooni edasi viia ja raportit kokku panna. ja meie välisteenistuses oleme täiel määral valmis koostööd tegema ja andma informatsiooni selleks, et oleks tagatud see, et parlament teaks, saaks öö, oma vastutust ka, oma kohustusi ka täita selles valdkonnas nagu öeldi, ühine seisukoht võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ühise välispoliitika ja julgeolekupoliitika instrumendina ning see on suur edasiminek seoses sellega, mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist relvastuseksporti kontrolli. aga ega see ühine seisukoht ei tee midagi seda, mida temalt ei oodata. on jah, kaheksa kriteeriumit mis on üsna kaugele ulatuvad ning äh, käsitlevad mitmesuguseid valdkondi ning võiks ka ju öelda, et äh, kui, kui seda teksti vaadata seaduse seisukoha pealt, siis ta on üsnagi kõikehõlmav kohaldamisalalt, aga samal ajal öeldakse siin ka selgesti välja, et äh, kriteeriumide kohaldamine ja kasutamine, tõlgendamine jääb liikmesriikide pädevusse ja nagu on ka öeldud, siis see on üks põhielemente, ma ei nimetaks seda veaks küll, aga see on üks põhielemente, mida ühise seisukoha puhul arvesse võtta, kui me hindame seda, mida liikmesriigid viimaste aastate jooksul on teinud seda ühist seisukohta ellu rakendades. kas liikmesriikide ekspordipoliitika on piisavas vastavuses selle ühise seisukohaga, see on oluline, aga minu arvates ei ole see ka rangelt seotud ühise seisukoha rakendamisega. küsimus on rohkem siseriiklike menetluste paikapanemises, mitte aga poliitiliste otsustuste vastuvõtmises, mis jääb muidugi iga liikmesriigi pädevusse ja tahaksin rõhutada veel ühte asja, mis on minu meelest oluline silmas pidada. kui liikmesriigid, kes ei pea mingeid relvi kolmandatesse riikidesse äh, eksportima inimõigusi rikkudes, kus, kus inimõigusi rikutakse kolmandas riigis, siis loomulikult see ei pea üldse toimuma. ja me peamegi aja jooksul selleni jõudma, see on asi, mida me peaksime saavutama. aga mis ühine seisukoht ütleb, ütleb niimoodi, et iga ekspordijuhtum tuleb äh,, iga juhtumit tuleb ükshaaval Eh, hinnata ja arvustada, aga see tähendab seda, et kui liikmesriigi pädev asutus peab otsustama, kas anda luba ekspordiks või mitte, siis ta peab võtma arvesse teatud elemente, nagu näiteks eh, relvastuse liik, mida võidakse eksportida, kogus, mida võidakse eksportida ja kasutusala ja kasutaja, eh, kes ja peab kontrollima ka seda, kas see deklareeritud kasutus ja kasutaja on ka tõesti see, mida, mis tegelikkuses on. nii et praktikas tähendab see seda, et näiteks laheriigile tankide müümine ei ole see asi, sama asi, kui müüa väike ja kergrelvi sinnasamasse. nii et see on just seda sorti küsimus, mida me peame arvesse võtma, kui kui me räägime otsesest keelust, siis eh, selle jaoks on olemas Euroopa Liidus teisi eh, instrumente, sanktsioone, mida kasutatakse siis, kui seda poliitiliselt vajalikuks peetakse. ja veel lõpetuseks eh, aastaaruande kohta. me teame, et me küll Äh, kiirusrekordit siin ei saavuta avaldamise kiiruse kohta, aga me peame ikkagi kahekümne seitsme liikmesriigi andmed kokku panema ja me ei saa seda enne teha, kui me oleme kõik need kätte saanud, nii et me püüame alati järgmise aruandeaasta jooksul selle raporti kokku panna ja seda püüame ka tänavu saavutada. Äh, ei ole ühtegi riiki olnud, kes ei oleks esitanud aruannet. ja see, millest siin proua Lösing rääkis nimelt, et mm, tegelik eksport, mida äh, tegelik eksport ja, ja litsentsid välja antud, mida tuleb, mille kohta tuleb aru anda, see on vabatahtlik. mõned liikmesriigid teevad seda, mõned ei. ja võib-olla peatuksin siin, aga tahaksin veel kord kinnitada teile seda, et meie välisteenistus on valmis täielikult läbipaistval viisil tegema koostööd äh, selle komisjoniga selles küsimuses, aitäh! suur tänu! härra Korens soovib reageerida ehk ja siis proua Lösing võtab kokku. jah, esitan oma küsimuse väga konkreetselt. kas äh, opositsioonijõudude varustus äh, Süürias on äh, vastuolus või kooskõlas nende alusprintsiipidega, mida siin väljendati. kas äh, äh, see on illegaalne siis võidelda nende kaheksa punkti alusel oma vabaduse eest või ennast äh, kaitsta? see lepinguprojekt ei võta piisavalt arvesse konfliktiolukordi tänapäeva maailmas. enamik neist on rahvusvahelised, kuid need kriteeriumid on suunatud eelkõige riikidele. Nad ei ole aga, nad ei käsitse seda, mis toimub riikide sees, vaid räägitakse ainult sellest, mis toimub riikide vahel. Merci uh.... aitäh erijuhtudel nagu Süüria puhul on sanktsioonid ja embargo ette nähtud igasugusele relva müügile, nii et küsimus ei ole selles, et me võtame siin ühispositsiooni arvesse, vaid siin rakenduvad konkreetsed meetmed ja sanktsioonid, mis toovad endaga kaasa embargo relvamüügile teoreetilisemas plaanis võime küsida, milline oleks ühispositsiooni rakendumine, kui embargot ei oleks. siin on ikkagi mitu aspekti, mida tuleb arvesse võtta, mitte ainult riikidevahelise konflikti küsimus, vaid ka regionaalse stabiilsuse küsimus, mis puudutavad seda küsimust tihedalt, kuid nende põhimõtete rakendumine äh, on eelkõige liikmeriikide pädevuses ning kogemus näitab, et mõnikord ei öö, reageeritakse ühtemoodi sellistes olukordades, liikmesriigid käituvad ühtemoodi, nii et minul, minul ei ole siia kahjuks midagi täpsemalt lisada. aitäh, palun nüüd proua Lösing võtab selle küsimuse kokku. suur tänu. me alustasime siin juba poliitilist arutelu, kus ma ei saa kahjuks praegu osaleda, sest äh, esiteks ei ole meil selleks aega, kuid äh, kriisiolukordades äh, relvade müümine on keelatud ja selleks, et seda veelgi selgemalt väljendada, rõhutan, et raportis räägitakse kriteeriumitest kinnipidamisest, äh, selle asemel, et neid detailselt arutada. ja ma arvan, et ma ei peakski seda siin raportis tegema. relvade müümine kriisipiirkondades ja ÜRO sõduritele, muidugi me võime seda viimast teha äh, see tõstatab palju küsimusi mis on seotud ka minu raportiga, et ühel hetkel ka arutada, me peame vaatama liikmesriikide majandushuvisid ning äh, panema need vastavasse konteksti ehk siis ühispositsiooniga vastavusse ning äh, kriteeriumite usaldusväärsus on samuti siin oluline siin ei räägita eraettevõtetele müümisest, kuid äh, relvamüügilube väljastavad riigid ja see on oluline aspekt ning osa igast analüüsist, mis me läbi viime. siin on ka välisteenistusel huvitavaid kommentaare ja me töötame need kõik läbi, kui meil on plaanis seda küsimust detailsemalt arutada, sest praegu me ei saa seda selle raporti arutelu raames teha. mul on lihtsalt vaja rohkem aega, et neid küsimusi ise kaaluda. nii et ei vasta teistele küsimustele, sest äh, mõned küsimused läksid minu raporti teemast juba väga kaugele ja ma ei hakka siin seadma neid, nende kriteeriumide olemasolu kahtluse alla. aitäh. seega on meil plaanis uus arutelu öö, raporti teksti saamisest alates. kui teisi küsimusi ei ole, siis lõpetame koosoleku ja järgmine kord kohtume kahekümnendal veebruaril. ilmselt on meil Prantsuse välisministri kuulamine, mis ei leidnud aset esmaspäeval, äh, see leiab aset Strasbourgis äh, veebruari alguses.